Äh, arvamust riikide rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus majanduse elavdamise kontekstis. kahekümne seitsmendal aprillil äh, võtab äh, komisjon selle otsuse vastu, et seda aprillis siis kinnitada täiskogul. kahekümne teisel veebruaril on muudatusettepanekud, kahekümne kuuendaks on tähtaeg esitada muudatusettepanekud, kuusteist märts on järgmine koosolek seitsmeteistkümnes märts tööhõivekomisjonis vastuvõtt, majanduskomisjonis kahekümne seitsmendal aprillil vastuvõtt ja täiskogul hinnanguliselt maikuus teisel täiskogul. nüüd esimene küsimus, mida arutada, on nimelt autovedudalase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldus ja ma annan kohe sõna proua Bauerile Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Egy kis... Ma tänan. mul on väike probleem. nimelt kolleegid said oma emakeeles tekstid kätte vaid tund aega tagasi ja sellepärast ei ole õiglane, kui me nüüd hakkame muudatusettepanek ettepanekute eh, üle otsustama, neid muudatusettepanekuid on nii saja, saja ringis, neid on liiga palju, nii et kui kolleegid on valmis asja arutama, eh, siis ma mm, räägin, milline on minu seisukoht praegu. ma ei arva, et oleks mõttekas praegu üksikasjadel hakata peatuma ja sellepärast ma ei analüüsi muudatusettepanekuid ükshaaval ja ei hakka ütlema, mille poolt ja mille vastu ma olen. ütlen vaid, et muudatusettepanekud saab koondada kolme rühma. on üks rühm, kus kompromissi ei ole võimalik saavutada ja on terve rida muudatusettepanekuid, mis teevad ettepaneku, et raport üldse tagasi võtta ja siis on äh, veel üks rühm ettepanekuid, mis puudutavad füüsilisest isikust äh, autojuhte, sõidukijuhte ja leitakse, et nad tuleb välja jätta selle õigusakti kohaldusalast. Äh, nüüd, mis ma pakkusin varem välja, ma ütlesin, et need riigid, ja see oleks siis kompromissettepanek, need riigid, kes tahavad eh, erasõidukijuhid eh, selle direktiivi alla eh, haarata, peaksid saama seda teha, aga samas me ei taha peale sundida sellist lahendit, lahendust kõikidele liikmesriikidele Euroopa Liidus sest ei ole pretsedenti, kuidas reguleerida füüsilist isikut ettevõtete, füüsilisest isikust ettevõtete tööaega. ja mina arvan, et see oleks halvaks näiteks, kui me nüüd kehtestaks sellise reguleerimise selle dokumendiga füüsilisest isikust ettevõtetele. on veel ühe, üks grupp muudatusettepanekuid, mis eksikombel laekusid, ma kardan, nagu sellised, kus tehakse ettepanek, et me peaksime viitama direktiivile kolm null kaheksa viis ja tehti terve rida ettepanekuid. see tähendab nagu muudatusettepanek kolmkümmend kaks näiteks, just selle kohta. seda ei ole võimalik teha, sest direktiiv kolm null kaheksakümmend viis ei kehti enam. nüüd on, kehtib direktiiv viis null kuus üks hoopis. Eh, nii et ma palun, kolleegid, võtke need muudatusettepanekud tagasi. ja siis on veel mõned muudatusettepanekud, kus me peame eh, saavutama kompromissi ja see on võimalik. Eh, ja nende puhul ma tõesti üritan kokkuleppele jõuda veel on tehtud ettepanekuid, mis on tehnilise iseloomuga. pakutakse sõnastust muuta, on tehtud ettepanekuid, mida on võimalik kasutusele võtta. ma luban teile, et ma üritan eh, kui vähegi võimalik, alati kompromissi leida. Eh, on veel üks rühm Mm, muudatusettepanekut, mis algab muudatusettepanekuga sada neli. ja eh, siin pakutakse välja uus regulatsioonide grupp, mis puudutab sanktsioone ja järelevalvet. Need eh, sätted sarnanevad eh, sätetele, mis on juba olemas muudes direktiivides siin ma pean silmas direktiive viis null kuus üks ja viis null seitse üks, kus on olemas juba eh, vastavad sätted. Eh, nüüd ma tahaksin kuulda kolleegide arvamust. Eh, mul on praegu küll ainult mm, tunne, aga see tunne ütleb mulle, et et eh, ehkki neid ettepanekuid on võimalik struktureerida ja ka mõningatel asjaoludel aktsepteerida, ometi ma leian, et eh, antud direktiivi eelnõus oleksid sellised sätted ebaproportsionaalsed, sest nad lähevad liiga kaugele. kui me vaatame läbi ettepanekut sisuliselt ja mõtleme just sanktsioonide ja järelevalve peale, nende sätete peale, mida kolleegid on välja pakkunud oma muudatusettepanekutes, siis minul on küll selline tunne, et äh, ei saa olla nende muudatusettepanekute vastu mingisuguseid professionaalseid vastuväiteid, aga samas võib-olla nad lähevad liiga kaugele ja hakkavad asju üle reguleerima. aga kui kolleegid jäävad nõusse, et äh, siiski need ettepanekud on proportsionaalsed ja peaksid olema osaks sellest õigusaktist ja kui siis komisjon Euroopa äh, Komisjon ka jääb nõusse ja arvab, et see kõik vastab direktiivi loogikale, siis loomulikult me peame võtma ka need sätted lõpphääletamisel kaalumisele. ja siis veel üks viimane märkus, see on äh, selline protseduuriline küsimus. kuna lõpphääletamine toimub teisel plenaaril maikuus, siis ma tahaksin korrigeerida ka teisi tähtaegu, mis puudutavad kuupäevi sest vastasel korral meil jääb ainult üks nädal kompromisside leidmiseks. me peaksime neljandal märtsil neid asju arutama ja lõpphääletamine toimub kaks kuud hiljem. nii et teen ettepaneku, et me räägime kompromissmuudatusettepanekust kuueteistkümnendal märtsil veel ja siis komisjonis hääletame kahekümne seitsmendal aprillil ja siis jääb veel piisavalt aega tõlgete tegemiseks ja siis tulebki maikuu teine plenaar. tänan, äh, härra Clark on soovinud sõna. Uh, ma tänan. ma arvan, et me juba teame ja hindame kõrgelt seda, et äh, sõidukijuhid peavad kinni äh, pidama üld määrusest, aga millest me siin räägime, mida eh, teab, teeb FIE-st sõidukijuht oma isiklikul ajal? ta võib-olla töötab kodus arvutiga, teeb plaani järgmiseks nädalaks, otsib uusi kliente ning tagab, et tema asjad, tema töö korras oleks. see on samamoodi nagu meie saadikud siin, me läheme koju ja töötame ka kodus lihtsalt kodus, mitte kodubüroos, aga kodus aga kes siis jälgib, mida me teeme, see on täiesti võimatu jälgida. me ei saa pidevalt jälgida FIE-sid, eh, sõidukijuhte kodus, kes teevad seda vajalikku, mis on vaja teha selleks, et nad tõesti eh, tööhõivelisena püsiksid. ja me tahame, et inimesed oleksid tööhõivelised ja töö oleks siin olemas. me ei taha, et nad läheksid kuhugi toetuste peale üle, selle asemel kaotavad töö ma arvan, et äärmiselt oluline on, et meil on FIE-dest sõidukijuhid, isikud, kes töötavad omaenda nimel ja omaenda ajast. nii et mul on hea meel selle üle, et raportöör näiks olevat minuga nõus, kui ma nüüd tema märkustest õigesti aru sain. ja sellepärast ma teen ettepaneku siin komisjonis, et me läheme tagasi selle olukorra juurde, kus FIE-des sõidukid jäävad välja sellest direktiivist. tänan, järgmine sõnavõtja härra Serkis, palun. <clears throat> ma tänan. ja ma tänan ka proua Bauerit. kõigepealt te teete ettepaneku, et me võtame omale rohkem aega muudatusettepanekute kaalumiseks. ja kui sekret-, proletariaadil midagi selle vastu ei ole, siis sotsiaaldemokraadid ka ei ole midagi selle vastu, kui me kuueteistkümnendal märtsil seda arutame ja kahekümne seitsmendal aprillil siin hääletame. sest see direktiiv on võimalik veel päästa ja ma arvan, et variraportööridega ja raportööriga toimuvad arutelud etendavad siin peatähtsat osa, nii et probleem meil sellega ei ole, ma arvan, head tähtajad on välja pakutud oleme ka nõus sellega, et me ei peaks läbi töötama kõiki neid muudatusettepanekuid, väga palju neid üle saja ja me juba kuulsime, mis sellest arvatakse osadest muudatusettepanekutest. Äh, äh, nii et ameeriklased ja Venemaad ma arvan, et siin ei ole mitte midagi, midagi arutada mõne muudatusettepaneku asjus rohkem. Öelda lihtsalt oma seisukoht välja ja sellega asi piirdub. ja siin öeldi, et väga raske on asjal silma peal hoida ja nagu härra Clark just praegu märkis Äh, tegelikult direktiivi eesmärgiks on ära hoida õnnetused teedel ja sõidukijuhtide väsimus. Äh, palun, proua Bauer, vaadake üle põhjalikult need muudatusepanekud, mis sotsiaaldemokraatidelt laekusid. meie, paljud meie hulgas tahavad, et asi saaks selgeks me räägime siin ainult FIE-dest, sõidukijuhtidest, tegelikust tööajast, pealelaadimisest ja mahalaadimise ajast ja kõik see, mis tekitab äh, väsimust sõidukijuhil ja paneb ohtu tema tervise ja teiste liiklejate elud ja tervise. on räägitud, et FIE-des sõidukijuhid äh, siin direktiivis satuvad suure bürokraatia alla. Äh, me tegime muudatusettepanekuid selle kohta, et jälgime ainult seda, mida on võimalik Äh, sõidumeerikuga jälgida. Äh, mingisugune äh, nädala kohta mingi number kehtestada. nii et need isikud, kes töötavad teistele firmadele, need, kes töötavad iseenda nimel, aga ka sellised, kes on nii-öelda võltsfijed, Mm, et asi muutuks selgeks kõigi nende puhul. tõeline probleem on selles, et kas me võitleme selle eest, et vähendada ohtusid liikluses, teedel, kas me toetame, et oleksid ühesugused mängureeglid, sest praegu näeb liikmesriikide vahel ebaausat konkureerimist me ei taha, et valefied äh, võimaldaksid äh, konkurentsi moonutada. nüüd äh, teine rühm muudatusettepanekuid. üks võimalik väljapääs on jätta need asjad lahendada liikmesriikidele. see lahendaks osa probleeme, et iga liikmesriik ise määrab omaenda territooriumil, kas FIE-d kuuluvad selle direktiivi alla või mitte. aga proua Bauer, mõelge selle peale ja see on väga oluline küsimus. see lahendaks vaid osa probleemist. nimelt FIE-d, sõidukijuhid tihtipeale ei piirdu omaenda liikmesriigiga, vaid töötavad ka piiriüleselt teistes äh, Eh, liikmesriikides, nii et ei saa öelda, et tegemist on ühe riigi probleemiga, see on ikkagi üle-euroopaline probleem. kui Hispaania sõidukijuht veab kaupu Prantsusmaal, siis on ainult põhjendatud, et need reeglid eh, oleksid ühesugused selle sõidukijuhi jaoks nii Hispaanias kui ka Prantsusmaal. nii et eh, ohutusteedel sõidukijuhtide tervis, siin ei saa piirduda liikmesriigiti asjade lahendamisega. nimelt meie liikluspolitsei samas eh, on ka hädas, kui ta peab teadma kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi õigusakte, et milliseid eh, sätteid kohaldada Tšehhi eh, sõidukijuhile, milliseid Soome sõidukijuhile, kes just peatati kuskil tee ääres nii et küsime endalt, kas me tahame, et kõikidele kohalduksid ühesugused eeskirjad või et need eeskirjad oleksid erinevad, kui liigeldakse Euroopa Liidu teedel. Need on need probleemid, proua Bauer, nüüd on vaja lahendada siin terve rida probleeme. pärast seda, kui me oleme need sisulised küsimused ära äh, lahendanud, nimelt muudatusettepanekud, mis nõuavad direktiivi tagasivõtmist äh, ühelt poolt või teiselt poolt mm, äh, FIE-de hõlmamist direktiiviga me oleme valmis toetama igasugust põhjendatud mõistlikku kompromissi. kui me ei pea taganema oma sisulistest positsioonidest. nii et on vaja defineerida, kes siis on need FIE-d, tähtis on, et ei kuritarvitataks seda positsiooni. me oleme alati teinud muudatusettepanekuid, et meil on vaja tõesti paremini kontrollida neid, kes on tõelised FIE-d ja need, kes ei ole. ja ma teen nüüd kokkuvõtte. meil jääme oma põhimõtetele kindlaks. kõigepealt tuleb ära lahendada põhitähtsad küsimused ja kui need on lahendatud, siis saame hakata juba proua Poweriga maha istuma ja kompromisse leidma nii et eh, lõppkokkuvõttes peab direktiiviga olema parema kui praegune olukord. Äh, aitäh, proua Jaagonsaari, palun. aitäh, proua esimees. selle direktiivi eesmärgiks on parandada turvalisust teedel ja see puudutab äh, peamiselt just sõiduaja ja puhkeaja reegleid. Need reeglid kehtivad kõigile, neid reegleid peab ka kehtestama. Äh, reeglite kehtestamine on midagi, mis kuulub liikmesriikide pädevusse. ja on äh, üsna häbiväärne, et meil ei ole piiriülest andmebaasi. et me saaksime uurida ja tagada seda kehtestamist. härra Kohverati ütles, äh, rääkis selle kohta, kuidas äh, sõidukijuhid saavad sõita erinevates riikides kahekümne nelja tunni jooksul, seega erinevate liikmesriikide jurisdiktsiooni minnes selle direktiivi kontekstis oleme me kuulnud, et andmete pealelaadimine ja mahalaadimine on tõsine probleemi osa, sest äh, ülemäärane koormus mitte sõiduki tegev-, sõitmise tege-, tegevustest, neil võib olla mõju ka sõitmisele ja auto juhtimisele. tahaksin küsida komisjonilt, mida me saaksime teha selleks, et teostada järelevalvet peale- ja mahalaadimise üle selle direktiivi kontekstis. usun, et äh, Äh, nendele detailidele peab pöörama piisavat tähelepanu, sest et igasuguse direktiivi eesmärgiks peaks ju olema probleemide lahendamine. ja nüüd äh, sõltumatult sellest, kas FIE-d äh, peaksid siia direktiivi alla minema või mitte, kuidas see direktiiv peaks hakkama saama nende probleemidega, mis on siin tõstatatud meie debati käigus üks probleeme on need nii-öelda võltsfiied. see ei ole probleemiks kõigis liikmesriikides, näiteks minu liikmesriigis sellist probleemi ei ole Soomes. aga me teame, et äh, võltsfiiedest autojuhid on Kesk-Euroopas probleemiks seega peaks see direktiiv võimaldama meil neid kriteeriume kitsendada ainult, mis tagaks selle, et ainult äh, tõelised viieteist autojuhid sellesse kategooriasse langeksid. ehk siis FIE ei peaks olema rahaliselt või lepinguliselt sõltuv teisest osapoolest viieteist, viiest auto peaks olema ka omaenda sõiduki omanik. niimoodi me saaksime vältida seda võltsviiede probleemi. leiame, et selline lähenemine võimaldaks meil kokku panna direktiivi, mis tegelikult ka probleeme lahendab, aitäh. aitäh, proua Harkin, palun. aitäh, proua esineja esiteks eh, tahan tänada raportööri töö eest. leian, et eh, tema ees on raske ülesanne, aga kui eh, me suudame saavutada kompromissi, siis kindlasti on see seda kõike väärt. ainult paar kommentaari. olen nõus eelkõnelejatega, meil ei ole neid argumente mõtet uuesti üles tõstatada. Neid on juba korduvalt siin puudutatud. Need erinevad muudatusettepanekud, mis on suunatud äh, võltsfiiedega võitlemiseks ja ma olen nõus kõnelejaga, et me peaksime leidma mooduseid, kuidas neid kriteeriume kitsendada. nagu me ütlesime, siis mõnedes liikmesriikides on tegemist tõelise probleemiga, teistes samas mitte. oleksin valmis äh, tõstatama sanktsioone, järelevalvet, ükskõik mis on siis võimalik, et siin kompromissi saavutada, sest et äh, niimoodi ehk me saaksime selle küsimusega toime tulla. üks küsimus, mida on tõstatatud, eh, mille kohta on ka mitmeid eh, muudatusettepanekuid, see on eh, vähem kui kolme poole tonniste sõidu, sõidukite kaasamine. tean, et enamik liikmesriike oleks selle vastu. raportöör ise on teinud ettepaneku, et kui mõjuhinnang seda õigustab, siis me saaksime seda teha. kindlasti võime komisjonilt nagunii paluda siin mõjuhinnangut. härra Sörkis rääkis ka sellest, mida saaks mõõta tahograafiga, seda küsimust ehk saame edasi veel arutada, leida ehk kompromissi siin. see, et liikmesriikidel on siin lõplik sõna, ma arvan, et seda oleks võimatu jälgida igasuguse piiriülese äh, autojuhtimisega ja nii edasi. ja siin tekiks ka liikmesriikide vaheline konkurents. ja viimane, veel kaks kommentaari. üks äh, kas meil on samad reeglid või erinevad reeglid, minu arvates on äärmiselt oluline siin debati käigus meenutada, et meil on samad reeglid sõiduaja ja puhkeaja kohta kõikides liikmesriikides. ja minu viimane kommentaar, mis on samas ka küsimus, see puudutab tervet rida muudatusettepanekuid, näiteks kaheksakümmend üheksa ja teised, kus räägitakse lisapunktist, mida pan-, mis pandakse artiklisse neli, ehk see fikseeritud tööaja äh, tõeg, mis on artiklis kolm kaheksa kaks, see, see puudutab tegevusi kolm, neli ja viis. siin osad paluvad, et see peaks olema kolm tundi nädalas. ma ei ole päris kindel, mida siin on silmas peetud. kas see on selline olukord, kus inimesed ütlevad, kui me otsustame mingi aja kohta ära, siis eh, niimoodi ta jääbki, sõltumatult sellest, et inimene ehk eh, kulutab selleks kuus või kümme või pool tundi, et see peaks olemegi fikseeritud üks või kolm tundi või kui palju iganes see siis äh, otsustatakse. minu arvates on see muudatusettepanek väga kummaline, sest äh, kas me peame siin silmas üleväsimust, millisel juhul me ilmselt ei saa panna paika mingit konkreetset aega, sest nagu ma ütlesin, et inimesed ehk kulutavad selleks kümme tundi, mitte aga ühe, Äh, kui see on see, mis on meie eesmärgiks, siis ma ei näe, kuidas me saaksime esitada muudatusettepanekuid, mis paneks paika konkreetse aja, kuigi tegelikult sel, sellel ei pruugi midagi pistmist olla sellega, mis on see tegelik aeg. aitäh, proua Telli, palun. jah, suur aitäh. ma tahaksin vabandada kolleeg Emily Türiteni nime, sellepärast et tema tegeleb selle küsimusega, aga nüüd äh, lasub minu õlul äh, roheliste sisuga selgitada inglise keeles. To retable our rejection of the committee. me tahame tagasi lükata komisjoni ettepaneku, sest see tähtis on, et lep-, kokku lepiksid parlament ja nõukogu, et tõesti leida sektor, mis rahuldaks sektorit ja looks õiglased reeglid. aastal kaks tuhat kaks otsustati, et FIE-dest sõidukijuhid aastaks kaks tuhat üheksa, kahekümne kolmandal märtsis hakkavad kuuluma selle direktiivi alla ja parlamendi õigustalitus eh, leiab, et liikmesriigid ei ole seda eh, sätet täitma asunud ja õigustalitus arvab, et on vaja välja jätta FIE-d. arvestades, milline institutsionaalne ajalugu on olnud selle temaatikaga ja pidades silmas viimaseid arenguid ja seda, mida me otsustasime kahe tuhande üheksanda aasta maikuus plenaaris, lihtsalt liikmesriigid ei pea eh, kinni otsustest, mis on langetatud varasemal ajal. tegemist on tõsise probleemiga tegemist ei ole suhetega parlamendi ja komisjoni vahel, mis on siin praegu kaalul, vaid see mõju on hoopis laiem, nimelt see puudutab äh, sõidukijuhte kogu Euroopa Liidus. ja mm, selle seondub tõsiselt sotsiaalse dumpinguga, tervishoiuga, tööaja ja sõiduohutuse reeglite järgimisega. me näeme, et et eh, väga suur, murettekitavalt suurt on valefiedena tegutsevate sõidukijuhtide arv. nii et eh, selline ebaaus konkurents, mida me praegu täheldame, eh, rikub sõiduki ohutust ja meie oleme sellepärast muudatusettepanekud esitanud vastuseks komisjoni ettepaneku me kardame, et me ei saa taha enamust oma ettepanekutele. aga me samas mõistame, et kui me enamust taha ei saa, siis me oleme valmis ka kompromissidele minema. Thank you uh,. Thank you uh,. Mr Kessler aitäh, härra Kessler, palun. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte auf einige der Punkte meiner Vorrede ein-. suur aitäh. ma tahaksin äh, tulla mõningate aspektide juurde, mida mainis viimane kõneleja. jah, tõepoolest, meil on võib-olla vaja aega selleks, et läbirääkimistel kuhugi jõuda aga ma ei saa mõningatest argumentidest aru, meilt küsiti, et eh, kuidas politsei teab, eh, milline reeglistik kehtib igas riigis, kuid nii see on ju igal erineval tasandil, liikmesriikide politsei ei ole ilmtingimata kursis teiste liikmesriikide seadusandlusega. kas see tähendab seda, et me peaksime Euroopas piirid jälle kinni panema või siis tuleb meil jälle rahvusriike hakata looma? see ei ole üldse mingi vettpidav argument. ma arvan, et me peaksime siiski olema natukene sallivamad, kui me räägime valefiiedest. ja siin on meil ka muudatusettepanekuid, meil on tõepoolest neid valefiiesid. kuid samas on ka eh, FIE-sid, kellest on asjade sunnil saanud eh, valefiied seega muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, ma arvan, et kompromissina võiksin ütelda, et äh, FIE-de ettevõtted tuleks välja jätta siit. osad FIE-d juba alluvad nendele sätetele oma koduriigis ja nii see peab jääma, aga kui miski muutub, siis äh, tuleks äh, kõigi nende muutustega ka arvestada ja võib-olla see aitaks FIE-de osas edasi liikuda. proua Reegna. Heute in der Nacht äh, gab es auf der Wiener Außenringautobahn einen aitäh, eile õhtul leidis aset äh, äh Viinis äh, liiklusõnnetus Eurokariga, seal oli kuus äh, hukkunut äh,, mitmeid äh, veokeid ning üks buss, paljud haavatud ning politsei nägi politsei nägi seda kui õnnetust, äh, mille tingis lihtsalt see, et üks äh, juht jäi magama roolis. kuus äh, hukkunut ning üle kahekümne haavatu vigastada saanu. seda küsimust on juba väga palju arutatud, kuid see on tõesti äärmiselt traagiline näide sellest, mis võib juhtuda ja see näitab, kuivõrd äh, oluline on, et FIE-d jääksid ka selle direktiivi alla, eriti mis puudutab just turvalisust ja terviseküsimusi. ma arvan, et kõikide inimeste turvalisus ja tervis peab olema meie peamiseks murepunktiks siin. me ei ole, meil ei ole praegu piisavalt andmeid ka selleks, et ütelda, et et teada täpselt, millised on nende sätete mõju kõikidele liikluses äh, osalejatele, kõikidele liiklejatele, selleks oleks vaja, et komisjon viiks läbi mõjuhinnangu. ja selle alusel me võime siis järeldusi teha. ja nüüd, et äh, me juba ära otsustame, et me jätame välja FIE-d või võtame nad siia sisse, see tundub olevat liiga varajane ja ebakohane. annan sõna nüüd äh, komisjoni, pärast saab jälle proua Bauer sõna. ma tänan. olgu asi selge, tööohutus, töötervishoid, tööohutus on komisjonil südamel kõikide õigusaktide juures, mis ta välja pakub aga siin me ei räägi sellest, me räägime siin tegelikult sellest, et ära hoida ohtu, et töövõtjaid ekspluateeritakse tööandjate poolt. ma juba ütlesin välja, milline on komisjoni seisukoht selles küsimuses, olen seda korduvalt teinud ja nagu härra Tsirkas ka ütles, me oleme siin vaielnud nii tihti, et Eh, ei ole mõtet hakata nüüd seda üle kordama. ma lihtsalt nüüd koondan tähelepanu muudatusettepanekutele ja siis vastan ka mõnedele küsimustele, mis olid suunatud komisjonile. kõigepealt, nagu ma juba varasemal koosolekul ütlesin, komisjon ootab proua Baueri muudatusettepanekuid ja me leiame, et need muudatusettepanekud, mis tema on välja pakkunud, on väga kasulikud ja selgitavad teksti mis võib-olla võib veel jätta tõlgenduserinevusi ja erinevat kohtlemist erinevates liikmesriikides. nii et kõiki proua Baueri muudatusettepanekuid komisjon toetab. teisest küljest me ei saa toetada neid muudatusettepanekuid, mis meie arvates panevad ebaproportsionaalse halduskoormuse ja ebaproportsionaalsed kulud ettevõtjatele ja liikmesriikidele samas ei näe ette ka piisavalt kontrollimeetmeid selle õigusakti jõustamise üle. kui nüüd need tõelised õiged FIE-d hõlmatakse selle direktiiviga, me mõistame, et härra Hughes ja äh, ka härra Karadui, kes transpordikomisjonis raportööriks oli, on üritanud leida kompromissi ja sisse arvata siiski direktiivi kohaldusalasse FIE-des sõidukijuhid, aga siis öö, äh, ette näha kaks-kolm tundi täiendavat tööd, mis võiks olla siis nende panus kogu tööaega, kogu tööaja direktiivi Need muudatusettepanekud paraku ei lahenda äh, täitmisele pööramise probleemi, nagu ma selgitasin juba möödunud kord. ainus viis, mis meil praegu on, kuidas jõustada seda lisatööaega äh, lisaks äh, sõiduajale, ongi sõidumeeriku kaudu. ja nüüd töötajate huvi see Ameerika tööle panna pärast sõitu? kuidas neid motiveerida seda tegema? ma kardan, et ei kuidagi. kui me mingisugust väga koormavat kontrollisüsteemi kasutusele ei võta Euroopa Liidu tasandil, siis me ei suuda kontrollima hakata. liikmesriik ei suuda kontrollima hakata seda tööd, mida sõidukijuht teeb peale sõitmise. nüüd nüüd kas sisse võtta siia FIE-de sõidukijuhid või mingite muudatustega sisse võtta. Äh, need on need muudatusettepanekud, mida me ei toeta. samas terve suur hulk muudatusettepanekuid pälvib meie toetuse. Need tulevad Äh, igasugustest fraktsioonidest, kakskümmend kuni kakskümmend kolm, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend üks, kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, nelikümmend kuni nelikümmend kaheksa, viiskümmend neli, viiskümmend kuus, kuuskümmend, kuuskümmend kaheksa, seitsekümmend üks, seitsekümmend kuus, üheksakümmend seitse. Need on muudatusettepanekud, mis muudavad sätted selgemaks ja parandavad nende sätete täitmisele pööramist üks muudatusettepanek puudutab kolme koma viie tonnist künnist, see on huvitav ettepanek, aga nagu ma juba ütlesin, minu arvates me peame vaatama seda horisontaalselt. Äh, maanteetranspordi õigusaktid Euroopa Liidus. väga palju õigusakte on, määrused, direktiivid, mis kõik kohalduvad äh, sõidukitele, mis on üle kolme koma viie tonni. see on üldine reegel, alla poole kolme koma viit tonni ei kohaldu, aga üle selle kohaldub. kui me nüüd muudame seda kolme koma viie tonnist künnist, siis me saame seda teha ainult horisontaalselt. me peame tegema seda järjepidevalt ja järjekindlalt, me ei ole selle idee vastu, me uurime seda tõesti praegu. see uuring äh, jätkub, me teeme igasuguseid mõjude analüüse, mis vaja selleks ja kui me leiame, et tõesti on vaja laiendada praegu praeguse maanteeseadustiku kohaldusala üle kolme koma viie tonni, siis me teeme vastavad ettepanekud. nüüd kolmkümmend viis ja kolmkümmend kuus muudatusettepanekut, mis tuli proua Jaakonsaarilt. Need on huvitavad ja me tahame neid põhjalikumalt analüüsida kolmkümmend viis teeb ettepaneku, et FIE-d pannakse vastutama liigsete töötundide eest, kui nad sellega seavad ohtu teedel liiklusohutuse. ma arvan, et see vajab pikemat kaalumist. ja kolmkümmend kuus räägib millestki, mida ma juba kommenteerisin, nimelt võimalus automaatselt registreerida tööd, mis ei ole sõitmine autojuhtimine ja mis on peale või mahalaadimine. juba praegu on õiguslik kohustus. Need tegevused registreerida kui muu töö. aga kõik sõltub äh, sõidukijuhist, et nimelt tema peab nupule vajutama. ja siin on asi selles et tuleb tagada, et liikmesriigid tõesti jõustavad õigusakti, mis juba on olemas jah, automaatne eh, pealelaadimise, mahalaadimise registreerimine lahendaks probleemi. nimelt paraneks registreerimise täpsus, aga tuleb ka teadmiseks võtta, et peale- ja mahalaadimine on midagi, mis sõltub saadetisest endast. mitte alati ei ole see eh, sõiduki juht, kas FIE või mitte, kes seda laadimist või mahalaadimist teostab. nii et me oleme jälle väga keeruka probleemi ees, kuidas täita võita õigusakti ja tõesti on piirid ees, mida igasugune õigusakt saab reguleerida. ma tänan. ma tänan, enne kui proua Bauer jälle võtab kokku meie arutelu, ütlen, et sekretäriaat on vaadanud ajakava üle ja on võimalik, et kuueteistkümnes märts äh, arutab kompromisse ja kahekümne kaheksas aprill on hääletus kui ollakse sellega päri. siin võivad tekkida väikesed probleemid, aga sellisel juhul me tuleme selle juurde tagasi. proua Bauer, palun teile kokkuvõtteks sõna. Eh, ma tänan. tahan tänada kõiki kolleege, kes üritasid raporti teksti paremaks muuta või kes lihtsalt veetsid aega selle raporti tekstiga. ma tõesti hindan seda kõrgelt. paljud kolleegid on oma seisukoha selgelt välja öelnud. olen sellest väga tänulik. tahaksin paarel eh, sõnavõtul peatuda. härra Tserkas ütles, et kõigepealt on vaja sisulised küsimused ära otsustada ja siis saame kõige muu osas kokkuleppele jõuda. jah, ma oleksin väga õnnelik, kui meil see õnnestuks, aga ma arvan, et see selgub viimasel hetkel. ei ole võimalik ette näha hääletustulemusi. ma loomulikult oleksin õnnelik, kui kõik nii läheks, nagu teie välja pakkusite, härra Serkas, aga kahjuks, nagu me kõik teame, nii ei tarvitse juhtuda nüüd sõidukite probleem ja see Eh, sõidukid alla kolme koma viie tonni. see on küsimus, mis sõnastati siin meie komisjonis ja ka transpordikomisjonis. nimelt, et me peaksime selle küsimusega tegelema, kuna mm, transpordistruktuur on oluliselt muutunud viimastel aastatel. autovedude struktuur on oluliselt muutunud viimastel aastatel ja sellepärast ma tegingi muudatusettepaneku, et siin mõned muudatused teha, sest ma sain aru, et nii leitakse. aga see ei tähenda, et, et kõik sõidukid tuleks sõidumeerikuga varustada. me teame, et kolm koma viis tonni on see künnis, millele äh, õigusaktid on suunatud. aga kuna tõesti autovead on muutunud oma olemuselt, siis võib-olla meie komisjon ja transpordikomisjon peaksid mõtlema selle peale, kuidas äh, paraneks äh, teedel ohutus, kui me läheksime allapoole koma, kolme koma viie tonnilist künnist. me oleme saanud ettepanekuid mitmetelt huvirühmadelt aga võib-olla tasuks nad läbi vaadata siin komisjonis sellest seisukohast, et kes on need, kes on kõige rohkem põhjustanud liiklusõnnetusi ja millised on olnud põhjused. nii et ma toetaks sellist ettepanekut. ja me kuulsime äsja traagilisest äh, õnnetusest Viini lähistel. aga samas me ei tohiks teha väga kaugeleulatuvaid järeldusi kohe, ilma uurimata. siin võib olla põhjuseid väga palju. tõesti, sõidukijuht võib-olla oli väsinud aga tegelikult null koma null kuus protsenti õnnetustest toimub sel põhjusel, samas igasugused vaidlused roolis, mm, lihtsalt halb päev võib olla põhjuseks, mm, abieluprobleemid, mis iganes, lumi mm, võib olla põhjuseks, miks inimesed väsivad nii kiiresti. me ei tea, mis on väsimuse põhjused ja me ei tea ka, milline protsent nendest kes õnnetusi põhjustavad, on füüsilisest isikust ettevõtjad. meil on vaja edasi analüüsida äh, kõiki seonduvaid asjaolusid. aga ikka ja jälle me räägime, et kontroll peab olema kõvem ja kõiki tuleb kontrollida, aga mina arvan, et et see oleks liiga kaugele mindud. nüüd me oleme rääkinud väga palju sellest, et need valefied on midagi, mis ei ole ainult transpordisektorile omane ja me palume, et komisjon eh, leiaks siin parimaid tavasid muudest sektoritest et mis on see, mis põhjustab sotsiaalse dumpingu, mis äh, rikub õiglast konkurentsivõitlust, mis on need põhjused? ja kui see nähtus kasvab, siis äh, on kahju sellest väga suur. aga ma ei leia, et nende valefiede puhul oleks tegemist mingi sektori spetsiifilise nähtusega transpordisektoris ja sellepärast vajab see temaatika edasist analüüsi. ma tänan rohkem, ma ei tahtnudki midagi öelda. ma ootasin väga, et komisjon annab oma arvamuse nende muudatusettepanekute kohta, mis algavad saja neljast. alates saja neljandast muudatusettepanekust tehakse ettepanek, et me peame alles hoidma direktiivi viis null kuus üks äh, sätted, aga komisjon ei rääkinud sellest. nüüd kuueteistkümnes märts ja kompromisside arutamine, kahekümne kaheksas aprill komisjonis hääletamine, pärast seda maikuu teisel plenaaril plenaarile. Äh, Howard ei ole veel saabunud, kardan, et tema lennuk hilineb. kas me siis äh, teie loal lähme nüüd härra Koferaati ähm, raporti arvamuse juurde, palun, kui teile sobib. jah, aitäh. nagu kõik teavad iga majanduse puhul on vaja teada täpselt, mis seda majandust toetab nii keskpikas kui pikemas perspektiivis. kui aga on vaja kriisiolukorras sekkuda, siis muutub kõik veelgi keerukamaks. ning seetõttu tuleb just eriti suurt tähelepanu pöörata sellele, mis me teeme. ma tahaksin meelde tuletada seda, millele meie peaksime erilist tähelepanu siin pöörama. esiteks, me ei tohiks unustada konkreetseid tagajärgi, mis kaasnevad finantsilise sekkumisega. ehk siis viiakse läbi suuri muudatusi, vähendatakse riigisektori investeeringuid äh, haridusse, teadusse, innovatsiooni, sellel kõigel on kindlasti tagajärgi. see kindlasti äh, mõjutab tugevalt äh, majanduskasvu kvaliteeti. samuti tuleb vaadata, mida tähendab see sotsiaalses plaanis tööhõive seisukohalt kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia üheks eesmärgiks ongi ju stabiliseerimine tööhõive, kuid äh, neid on raske saavutada. tahaksin veel lisada, et me peame samuti ümberjaotamise mehhanismide osas äh, otsuseid langetama nii äh, sotsiaalabi kuid ka mm, pensionite osas, sest et me ei taha mingil juhul negatiivselt mõjutada ju majapidamiste ostujõudu. sest et see omakorda jällegi võib väga tugevalt mõjutada majanduskasvu. nagu te teate, on meil tegemist praegu struktuurse tööpuudusega pikas perspektiivis, see puudutab nii mehi kui naisi ja seega meie üheks eesmärgiks on see, et läbi stabiliseerimise me peame eh, just arvestama selle aspektiga nii majanduspoliitikas kui ka meie sotsiaalpoliitikas. seejärel ma vabandan, et eh, jällegi tulen, tuletan meelde ilmselget asja, kuid stabiilsus ja majanduskasv eh, on võimalik saavutada läbi tööhõive ning seda ka rändepoliitika toel sest et äh, läbi selle on võimalik toetada Euroopa Liidu ja liikmesriikide majandust. peame leidma õige tasakaalu nende sihtmärgistatud poliitikate vahel ja seeläbi tõstma tööhõivet ja soodustama samuti äh, soodustama seeläbi ka võõrtööjõu äh, juurdepääsu ning äh, võõrtööliste juurdepääsu meie turule. me tahame tagada ühest küljest sotsiaalse ühtekuuluvuse ning sotsiaalse kaitse teisalt. sotsiaalne kaitse on ju ühtekuuluvuse aluseks praegu on aga see miski, mida me, mille me oleme seadnud kaks tuhat kakskümmend strateegia keskmesse. nii et meil tuleb siis äh, koos arendada sotsiaalpoliitikat, majanduspoliitikat, tööhõivepoliitikat ja äh, me peame siin lähtuma sotsiaalsest dialoogist, äh, paindlikust turvalisusest, sellistest põhimõtetest, kuid samuti peame arvestama sellega, mis on uut selgunud ja looma süsteemi, eh, mis aitab meil eh, kriisist välja tulla. selleks on muidugi väga palju koordineerimist vaja, ei piisa lihtsalt sellest, et eh, me reeglid sisse viime, me peame neid ka kohaldama, nende toimimise tagama. samuti me peame vaatama, mida me saame ära teha rohelise jätkusuutliku majanduse raames, millised võivad olla selle konkreetsed mõjud eh, meie tööstusele, sest et aastakümneid on ju olnud eh, see üks meie juhtivamaid jõude siin. lisaks sellele tuleb vaadata eh, lähemalt ka seda, kuidas me oma loodusvarasid kasutame, me peame tegema seda lähtusest võrdsusest ning samuti veel lõpetuseks äh, roheline raamat pensionisüsteemide kohta liikmesriikides oleks väga vajalik. ma arvan, et kõige asjakohasem oleks, kui me suudaksime võrdsed, õiglased äh, riiklikud süsteemid luua ja sellele lisaks oleks vaja veel ühte teist sammast, erasammast, kui, kui tõesti nii otsustame. sest et äh, me peame tagama, et see, mida riigid ei suuda garanteerida, et selle saaks siis äh, garanteerida läbi säästmise. ehk siis äh, üksikisikud äh, peavad ise otsustama, millise, kui, kui suured vahendid nad oma tulevase pensioni jaoks hoiavad ja seeläbi oleks siis võib-olla võimalik saavutada ühtekuuluvust äh, sotsiaalküsimustes. siiani meil on õnnestunud ju pensionisüsteemid alal hoida, sotsiaalkindlustuse alal hoida kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, millised positiivsed tagajärjed võivad olla riiklike süsteemide reformimisele praegu on kõik äh, riiklikud süsteemid väga erinevad, seda ajaloolistel põhjustel, seda ka seetõttu, et olukorrad on riigiti väga erinevad. kuid on selge, et hoolimata neist erinevustest on võimalik saavutada tu-, uus tugev majanduskasv ja seda toetudes äh, headele tõhustatele töökohtadele, kuid ka reaalmajandusele, mille positiivne mõju võimaldab siis saavutada kiirelt äh, stabiilsust. see on äh, minu jaoks põhiline ja me peaksime need märkused ka komisjonile esindaja ning ka need elemendid, mida ma mainisin, tulenevad ju ka meie omavahel aset leidnud aruteludest ja EKON komisjoniga peetud aruteludest. ja seal on juba ka hakatud prioriteetseid aspekte välja tooma. nüüd muudatusettepanekud Nende osas te tuletasite meelde, milline on meie ajakava, jah, tõesti, tähtaegu on lühendatud, kuid see ei tohiks meid mitte mingil juhul takistada töötamast. me peame kohe täna vägagi tõhusalt tööle asuma. aitäh! suur aitäh selle eest, proua Jasur Verško, palun! suur aitäh, proua esineja. tahan öelda paar asja härra Kohverati arvamuse kohta. ta räägib esimeses lõigus töötuse kasvust, toetusmäära kasvust. ma arvan, et äh, Äh, sellel on äh, äh, halb mõju sellepärast, et see kurnab eelarvet. teises lõigus ei peaks me rääkima mitte ainult tööstuse taaselustamisest, vaid me peame rääkima ka majanduskasvu investeerimisest. me peaksime investeerima tööhõivesse, töökohtadesse, haridusse äh,, koolid, haridus ja koolitus äh, äh, võivad äh, majanduskasvu edasi aidata. lõigus viis här-, räägib härra Kohverati kohasest rändepoliitikast. ekspertide arvamuse kohaselt ei saa ränne kompenseerida äh, seda demograafilist defitsiiti, mis meil on elanikkonna vananemise tõttu, seetõttu peaksime me minu arvates paremini ära kasutama olemasolevaid inimressursse Euroopas. me peaksime investeerima rohkem eh, oskuste tõstmise programmidesse eh, inimestele, kes on viiskümmend aastat vanad või vanemad ja ka noortesse inimestesse. seitsmendas lõigus räägib härra Kohverati vahendite ümberjaotamisest ja olemasoleva abi taseme tõstmisest. minu arvates on meil vaja uusi pensionilahendusi, et me saaksime hakkama selle defitsiidiga arvamuse koostaja räägib kahest sambast, avalik sammas ja lisasammas, minu arvates peaks olema sambaid kolm. avalik, era ja tööhõive. lõikes üheksa, kus äh, arvamuse koostaja viitab äh, tööhõivekulude vähendamisele, maksustamise vähendamisele, minu arvates peaks meie eesmärgiks olema tasakaalustatud äh, rahanduspoliitika. me peaksime eesmärgiks võtma vähendada mittepalgalisi tööhõivekulusid nii palju kui võimalik madalad tööhõivekulud on äh, moodus, kuidas äh, luua töökohti ja edendada konkurentsivõimet ning Euroopa majandust. minu arvates äh, ei viita arvamuse koostaja piisavalt liikmesriikide kohustusele oma kohustusi täita, mis puudutab vanaduspensioni inim-, liikmesriigid peaksid äh, välja andma iga-aastased aruanded. minu arvates peaks rohkem viitama ka tervishoiupoliitikale. ka tervishoiupoliitiku kurnab äh, avalikke vahendeid. ja see, kuidas äh, tervishoiuteenuseid rahastatakse, seda peaks muutma. kui me tahame, et inimesed töötaksid kauem kui kuuekümnenda või isegi kuuekümne viienda eluaastani, siis peame me kindlustama, et neil on olemas ka füüsiline ja vaimne tugevus seda teha. hiljutised uuringud Suurbritannias näitavad, et äh, Briti kodanikud äh, üha rohkem kannatavad amneesia all pärast neljakümnendat eluaastat Äh, vaimse tervise äh, ra-, ja seal ravikulud äh, on suuremad kui vähi ravimiseks kulutatav raha, see on midagi sellist, mida me peame, mille üle me peame mõtlema. hariduskulud kasvavad, aga Euroopas investeerime me valet tüüpi haridusse. me ei investeeri loomingulisusesse ja innovatsiooni, me lihtsalt harime uut põlvkonda, eh, inimesi, kes hakkavad tegema samu asju, mida on juba tehtud, aitäh! suur aitäh! kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis annan teile lihtsalt teada, et eh, muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne kuues veebruar kell kaksteist, seda arut-, neid arutatakse kuueteistkümnendal märtsil, tööhõivekomisjonis võetakse vastu seitseteist märts majanduskomisjonis kahekümne seitsmendal märtsil ja jällegi ilmselt äh, jõuab see täiskogusse äh, mai teisel sessioonil Strasbourgis. kui võimalik, siis võtame nüüd härra Serkase raporti, aga annan nüüd ka kõigile teada, et äh, ilmselt äh, hääletus tuuakse ettepoole umbes kella viieks, nii et äh, kui saaks kõigile liikmetele teada anda sellest, et hääletamine toimub ilmselt umbes kell viis. võib-olla natuke varem, võib-olla natuke hiljem, aga lihtsalt, et see oleksite sellest teadlikud. nii et kui me nüüd saaksime jätkata härra Serkase raportiga kolmandate riikide kodanikel liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise, ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühised õigused. <laughs> nii et annan teile nüüd sõna, härra Särkas. suur aitäh jah, täna me siis alustame väga olulise küsimuse arutamisega ning äh, siin selles küsimuses on meil vaja tõesti palju täpsemad olla tegelikult, kui me täna saame arutada, aga alustagem siis üldisest kontekstist, mille alusel see ettepanek on tehtud. tegemist on siis direktiiviga ühtse loa kohta ning äh, siin me räägime seaduslikest äh, sisserändadest kolmandast riikidest. tegemist on direktiiviga, aga mis tuleneb palju laiemast raamistikust ja puudutab üldist rändepoliitikat. ja meie tahame sellist poliitikat äh, ellu viia juba pikemat aega, seda väga selgetel põhjustel. tegemist on sellega, et tuleb äh, välja tuua need haldus äh, nõuded, mida saab ühte dokumenti koostada, loade, elamisloade ning samuti me tahame, et menetlus oleks palju kiirem, et katta Euroopa Liidu äh, vajadusi tööhõive osas. samuti soovime me ühenduse õiguse alused paika panna äh, kolmandatest riikidest päritle töötajate jaoks. Äh, siin me peame järgima kolme eesmärki. esmalt me peame kaitsma neid kui üksikisikuid, kui inimesi. Neil on samad õigused kui meilgi, hoolimata sellest, et me oleme liikmesriikide kodanikud. alates kahe tuhande neljandast aastast, aga alates komisjoni esimesest töökavast tehakse vahet seaduslike ning ebaseaduslike töötajate vahel oleme me jõudnud väga laia konsensuseni, nimelt me oleme jõudnud arusaamale, et meil on vaja selget poliitikat ebaseadusliku sisserände vastu, kuid mis puudutab eh, seaduslikku sisserännet, siis me peame olema väga heldekäelised jälle. liikmesriikide seisukohad ning Euroopa Liidu oma peaksid sisaldama kahte aspekti, ühest küljest me peame olema siis äärmiselt selgelt ja karmid ebaseadusliku sisserände osas, kuid teisalt me peame jällegi tegema suuri jõupingutusi seaduslike sisserändajate osas Nende jaoks on meil vaja väga selget äh, asjakohast juriidilist raamistikku ning peab tagama, et nad saavad meie ühiskonda sulanduda. samuti, kui me räägime sellest, et ebaseaduslik ränne tegelikult meelitab siia Euroopasse väga palju inimesi. me näeme, et väga paljud äh, kolmandatest riikidest pärit äh, kodanikud tulevad Euroopa Liitu ning Eh, tihtilugu nad satuvad mustale turule töö osas, seal ei ole mitte mingisugust eh, juriidilist kindlust eh, ja kuna sellist juriidilist kindlust ei ole, siis see jällegi meelitab ligi üha rohkem ebaseaduslikke sisserändajaid, ebaseaduslikke töötajaid ja see aitab arendada maffiavõrgustikke ja muud sarnast. seega me peame siis vähendama seda ruumi, kus valitseb ebaseaduslikkus ja me peame võitlema taolise ebaseadusliku sisserände vastu. me ei saa enam äh, lubada olukorda, kus töötatakse ja ka õigusi ei, töötajatel ei ole, see ei ole vastuvõetav meie jaoks. seega siis äh, käesolevas äh, dokumendi, dokumendis me peame lähtuma eelkõige just sellest, et kõikide inimeste õigused on äh, õigusi on vaja kaitsta, kuid samas me peame arvestama ka Euroopa vajadusega reguleerida kolmandate riikide kodanike viim-, viibimist meie territooriumil. kahe tuhande seitsmendal aastal komisjon ka selgitas seda eesmärki ning tegi äh, raamdirektiivi algatuse äh, ühtse loa osas ja see puudutas ka kõikide kategooriate töötajate õigusi, mis tuleks kokku koondada. muidugi mõista erinevate kategooriate osas saavad jällegi olema eridirektiivid. kui see direktiivi ettepanek tehti, siis me nägime, et arutelu ei saa olema mingil juhul kerge meie vahel, kuid see arutelu ei saa olema lihtne ka komisjoni ja nõukoguga. seda esmalt seetõttu, nagu ka seletuskirjast nähtub, tegemist on horisontaalsete õiguste kõikide, horisontaalsete õigustega, mis kehtivad kõikidele välisriikidest pärit kodanikele. selle direktiivi oleks pidanud koostama enne muid direktiive, mis on juba vastu võetud, me peaksime, oleksime pidanud siin palju äh, koherentsemalt äh, käituma. see direktiiv oleks pidanud eelnema teistele direktiividele, mis äh, puudutab näiteks äh, nende ettevõtjate karistamist, kes reeglitest kinni ei pea või samuti puudu-, on vastu võetud kvalifitseeritud tööjõu direktiiv nii et me näeme, et siin osad direktiivid on juba olemas, aga see, mida me praegu arutame, oleks pidanud neile eelnema seega siis on meil nüüd vaja komisjoni teksti osas äh, kiirelt tööd teha, kuid äh, me peame oma tööd tehes lähtuma juba teistest vastuvõetud dokumentidest. seda selleks, et muidugi käesolev direktiiv ei satuks vastuollu juba olemasolevate sätetega ja AKI kommenteeriga, nagu näiteks ühenduse standardid pikaajalise tööjõu osas ja siin on meil juba olemas neli algatust, samuti on meil äh, Äh, vabatahtlikkuse alusel äh, töötamise kohta direktiiv, äh, üliõpilasvahetuse kohta. nii et me näeme, et meil on juba teatud hulk välisriikide kodanikke, kes on tulnud siia teadustööd tegema või õppima nii et te näete, et siin on esimene raskus just peidus, kui me tahame, et meie käesolev direktiiv saaks olema horisontaalne raamiv direktiiv nii-öelda, siis sellisel juhul on vaja teha jõupingutusi ja tagada, et äh, me lähtume selle direktiivi osas üldistest põhimõtetest äh, ja konkreetsetest olukordadest samuti. ja teine problemaatiline asi on see, et äh, käesolev direktiiv selle me töötame välja koos kodanikuvabaduste ja meie komisjoni vahelise koostöö alusel. ma küll ei tea, kes sellised reeglid on välja mõtelnud siin parlamendis, aga paraku on need reeglid sellised, et võib juhtuda, et lihtsalt me ei suuda väga selgepilguliselt oma tööd teha. meil on siin neli põhjenduspunkti ja kolm artiklit kuidas me siis saame koherentselt töötada kahe komisjoni vahel, olgugi et meil on äh, siin jäetud ainult kaks lõiget, aga liibekomisjonil on äh, terve ülejäänud tekst. me näeme, et siin on äh, osa direktiivist puudutab menetlust, osa õigusi ning kahe komisjoni pädevus siin kattub, ristub ma leian, et siin ei ole väga asjakohaselt lihtsalt komisjonide pädevusi jagatud ja praegu on selline segadust tekitav olukord. nii et mina tahaksin omalt poolt muuta nii põhjenduspunkte kui ka neid artiklite osasid, mis äh, on meie pädevuses. paraku aga me peame ka üldises arutelus osalema ja olgugi, et me saame ainult arvamuse koostada, siis me peame ka teiste artiklite osa seda arvamust väljendama. vastasel juhul me lihtsalt hakkame seda teksti lõhkuma. nüüd aga sisuliselt <clears throat> seisab asi selles, et kas parlament peab komisjoni teksti täiendama või mitte. jah, ma leian, et see tekst ei ole täielik ja seletuskirjas komisjon ütleb, et lisaks haldusküsimuste on teinud komisjoni ettepaneku, mis äh, loob juriidilise vihmavarju, mis tagab õigused ja vabadused ja võrdse kohtlemise, õiglase kohtlemise nende töötajate osas, kes on pärit Euroopa Liidust ja nende töötajate osas, kes tulevad kolmandatest äh, riikidest nii on kirjas küll seletuskirjas ja sätetes, aga äh, on jäänud mulje, et rikutakse seda, mida on öeldud seletuskirjas kolmandas artiklis näiteks, jäetakse rakendusalast välja terved rühmad, mida ometigi tuleks siin mainida. samas aga direktiiv tundub loogiline olevat ainult siis, kui näiteks hooajatöötajad jäetakse välja siit. Neil oleks vaja ju sama õigusi kui teistel, samas aga komisjon väidab, et hooajatöölistel ei ole sama õigusi. tegemist on ometigi rühmaga töötajatega, kelle osas oleks ju vaja erilist kaitset lausa seeläbi on just võimalik ebaseadusliku sisserände vastu võidelda. me peame kõik meie töötajad allutama meie sotsiaalsetele nõudmistele ja reeglitele. ma kardan aga, et praegune tekst võib vastuolu sisse viia seletuskirja ning teksti enda vahel, jah, võib-olla võib teha eraldi direktiivi hooajatöötajate kohta, kuid sellist algatust veel tehtud ei ole, nii et ma tahaksin juba sissejuhatuseks ütelda, et niikaua, kui selliseid erimeetmeid ei ole, niikaua äh, tuleb katta need hooajatöötajad kas või siis ajutiselt selle üldise seadustikuga, seadusandlusega, vabandust. Äh, sama kehtib ka lähetatud töötajate kohta, kes on saadetud Euroopa Liitu e-, oma ettevõtte poolt, miks ei peaks siis nemad sellest direktiivist sõltuma? ning samuti on vastuolu siin poliitilise selgitusega, mis on ära toodud seletuskirjas tahaksin ka julgustada oma kolleege nõudma mõjuhinnangut, sellepärast et artiklis kaks, mis on meie pädevuses punktis A, vabandust, artiklis kaksteist, räägitakse teatud sotsiaaltingimused tingimustest, sotsiaalsetest õigustest, õigusest tööle, teises osas aga jällegi antakse liikmesriikidele õigus kõrvale hoida või erandeid teha nende õiguste osas. ja see jällegi tekitab muret, kuidas me saame kellegi jätta ilma oma õigustest, olgugi et ta, ta töötab täiesti seaduslikult Euroopa Liidus. nii et me näeme, et teatud töötajate kategooriad eh, ei ole kaitstud, need aga, kes on artiklis kolm, eh, nende osas võivad jälle liikmesriigid erandeid teha. nii et kui me kõiki neid elemente koos vaatleme siis äh, on ainsaks võimalikuks järelduseks see, et direktiiv on küll samm edasi, kuid samas, mis puudutab harmoneeritud õigusi Euroopa Liidus, on see direktiiv siiski sisutühi ja meil on väga palju vaja ära teha siin. tööpõld on lai, tegemist on tõesti väga, väga tähtsa küsimusega, mitte ainult äh, lihtsalt selleks, et rände osas, seadusliku rände osas juriidiline raamistik luua, vaid samuti selles osas, mis puudutab eh, seda, et me peame oma lubadused eh, realiseerima kodanikele. me peame teisisõnu võitlema ebaseadusliku rände vastu, kuid need, kes siin viibivad seaduslikult, neil peavad olema kõik õigused, neil peavad olema võrdsed õigused nende töötajaga, kes on pärit Euroopa Liidu liikmesriikidest, aitäh! Uh, uh, suur aitäh selle eest, jah, ma tean, kui keeruline on olukord, kui te üritate jagada vastutusi äh, kes vastutab konkreetse artikli eest, ma tean, sama oli lugu ka diskrimineerimisvastase direktiiviga äh, tsiviilvabaduste komisjon arutab seda asja ka täna ja seetõttu meie hulgas ei ole komisjoni, kes seda meiega võiks arutada, sest et nad on seal hetkel, aga loomulikult toimuvad äh, kohtumised ka selle komisjoniga, sest et äh, nii saab otsustada, kas on võimalik äh, näiteks äh, tsiviilvabaduste komisjonile äh, teatud muudatusettepanekuid anda, seda tegin mina diskrimineerimise vastase direktiivi puhul äh, kui nad üritavad äh, teha muudatusettepanekuid äh, äh, kui me üritame teha muudatusettepanekuid asjadesse, mis ei ole meie vastutuses, siis see kuulutatakse kehtetuks. nii et annan teile nüüd graafiku tähtaegadega muudatusettepanekud kahekümne neljandal märtsil kell kaksteist vastuvõtmine kahekümne kaheksandal äh, aprillil juhtkomisjonis samal ajal ja plenaari jõuab see teise mai täiskogu istungi ajal. kui te teete muudatusettepanekuid sellistesse lõigetesse, mis ei kuulu meie vastutuse alla, siis äh, sekretäriaat kuulutab need kehtetuks. härra Howitt on nüüd siin, nii et me saame tulla tagasi selle päevakorrapunkti juurde, see puudutab inimõiguste sotsiaal- ja keskkonnastandardeid äh, rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes ja hoiatan teid veel kord, et hääletus toimub ilmselt varem. härra Hauid, palun. Um... ma tänan ja ma avaldan teile tunnustuse, te West Midlandsist õigel ajal kohale saabusite, ma ei tea, kuidas see teil õnnestus, igatahes minu tunnustus. ja ma tänan komisjoni liikmeid ja sekretäriaati, et te olete nii paindlikud olnud päevakorra osas täna pärastlõunal nii, mina pidin meie arvamuse eelnõu koostama selles küsimuses inimõigused, sotsiaalsed ja keskkonnastandardid rahvusvahelises kaubanduslepingutes. tegemist on potentsiaalselt väga laia valdkonnaga. ja me juba koostame arvamust, suur raport sünnib kaubanduskomisjonis ja väga suur üldine mõttevahetus on toimunud ühiskonnas, et kuidas sotsiaalsed ja keskkonnaalased standardid leiavad järgimist kaubandusorganisatsioonide poolt. ja väga äh, raske on nüüd suruda see arutelu ühtel, ühele leheküljele kokku. ma olen nüüd äh, praktiliselt üritanud asja lahendada esimeses lõikes. ma panen kirja meie põhimõttelise seisukoha, et me oleme protektsionismi vastu ja sellega lihtsalt õõnestatakse legitiimset äh, õigusi, mis äh, kaubandusosalistel on. ja esimene lõige on see, mis peaks laia enamuse toetuse pälvima mm, siin komisjonis erinevate fraktsioonide toetuse ja ma ei tahtnud selliseid deklaratsioone siia kirja panna, vaid koostada sellise arvamuse, mis on väga pragmaatiline ja praktiline, mis samas on ka üksikasjalik selles osas, mida meie Euroopa Liidus saame ära teha kaubanduslepingutes. ja loomulikult, arvestades tegemist on meil siin tööhõivekomisjoniga, siis sotsiaalsed standardid on meil südamel ning suhted rahvusvahelise tööorganisatsiooniga ma toon paar peamist punkti siia välja. üksikasjalikud soovitused, kõigepealt esimene lõige, eh, see WTO art-, kati artikli kakskümmend neli tõlgendus. Eh, on öeldud, et on üritatud väga, väga rangelt eh, seda artiklit kakskümmend neli tõlgendada, et seda võiks teha hoopis paindlikumalt nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat. nüüd teine lõige, siin ma räägin eh, ka teiste konventsioonide osa, alates tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandast aastast on eh, kaheksa konventsiooni rahvusvaheliselt tööorganisatsioonilt eh, tulnud, mille arvat-, mida ILO leiab mida tuleb ähm, kinni pidada ja ükskõik siis, kas üksikud riigid on need ratifitseerinud või mitte ja selles teises lõikes me ütleme, et et äh, nende konventsioonide ratifitseerimine ja rakendamine tõhusalt peaks olema kaubanduspoliitikas ja kaubanduslepingute alustala. ning samasugune kaal on sellel temaatikal kui turule juurdepääsu temaatikal kaubanduslepingutes. nüüd kolmas lõige, siin ma räägin sellest, et komisjon loodab liiga palju äh, rahvusvahelistele lepinguorganisatsioonidele. Äh, ja tegelikult ma ei tahtnud siin teravat kriitikat teha komisjoni aadressil, küll aga ma leian, et äh, arvestades seda, et maailma kaubandus muutub üha äh, keerulisemaks, Doha arenguvoor on nurjunud ja me oleme Euroopas liikumas kahepoolsete kaubanduslepikute äh, suunas ja aeg on läbi, kui me saime loota, et rahvusvahelised kaubandusorganisatsioonid meie eest töö ära teevad. nii et me ei ole nende vastu, aga tähtis on, et meil omal oleks suutlikkus Euroopas omaenda otsuseid langetada selle kohta, kuivõrd riigid, partnerid peavad kinni jätkusuutlikest standarditest. ja nüüd siis neljas lõige. ja siin ma räägin GSP pluss määrusest, üldise soodustuse süsteemi määrusest, nimelt eh, parandada juurdepääsu turgudele eh, ja ILO konventsioonidest kinnipidamine on seejuures väga oluline. on palju kritiseeritud seda, et Äh, neid äh, sätteid ei ole järjekindlalt reageeritud, et on omaenda kriteeriume hoopis rakendatud ja väga palju on kaebusi, äh, et mõnede liikmesriikide kriteeriumid on meelevaldsed olnud. nii et tähtis on need nõrkused kõrvaldada. ja viimasel nädalal langetati otsus peatada GSP pluss Sri Lanka puhul, aga ehkki kuus kuud on antud Sri Lankale nüüd ikkagi tingimustest kinnipidamiseks, ma arvan, et see fakt ise on juba positiivseks näiteks. et keegi ei taha ju karistada, sanktsioone rakendada, me tahame, et tõesti oleks stiimul tõeline eh, osalisriikidele kõrgemaid standardeid rakendada, nii et anti see tähtaeg kuus kuud aga kui mingeid meetmeid rakendada, siis peab see olema järjekindel kõigi riikide puhul maailmas. ja nüüd jätkusuutlikkuse mõjude analüüs on väga hea instrument, aga mõnda aega ei ole seda nüüd kasutatud, aga pidanuks kasutama. ja siin ma juhin ka tähelepanu sellele, et äh, kui meil on korralikud äh, sotsiaalsed ja majanduslikud nõudmised Euroopas, siis on see väga hea, ei mingit protektsionismi ega mm, ümberpaiknemist. see on probleemiks eriti nendes sektorites, kus on väga kiire langus, üritavad ettevõtted ära kolida mujale tähtis on nüüd reageerida neile nähtustele, on vaja ka mõista, et kui me võtame eh, otsuseid vastu meie äh, Eh, kaubanduslepingud ja selle tulemusena eh, majanduses toimub ümberstruktureerimine, mis on negatiivne, siis tuleb neid lepinguid korrigeerida. nii et seda põhimõtet peaks samuti laialdaselt rakendama. seitsmes lõige, siin ma viitan nendele küsimustele, mis puudutavad eh, äriühinguid endid, et nad peavad sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jätkusuutlikku tegevuspoliitikat arendama ning inimõigustest kinni pidama. rahvusvahelised organisatsioonid, ILO, ÜRO, OECD, kõik äh, tootavad äh, selliste äh, standardite komplekti kallal, ühiste standardite kallal ja peab olema stiimulid selleks, et need ellu rakendatakse, sealhulgas ka meil. ja nüüd rakendatakse neid siis kaubandussuhetes. üheksas lõige siin ma äh, räägin tööjõu ajutisest liikumisest ja sellest, et tuleb kinni pidada äh, riigi kollektiivlepingutest ja tööjõu ähm, töönormidest, standarditest. see on olnud tõeliseks probleemiks Euroopa Liidu suhetes kolmandate riikidega üle kogu maailma. ja sellepärast ma leidsin, et üheksas lõige on siin vajalik, et me äh, tuleb kinni pidada rahvusvahelistest eh, töönormidest ja kollektiivlepingutest kolmandatel riikidel. ja viimases lõiges ma räägin veel ühest WTO alast, mis eh, vajab analüüsimist. mõnikord näib, et WTO on nagu piibel ja me ei saa nende eh, norme kuidagimoodi vaidlustada ehkki me tunnistame WTO norme, samas on tõlgendamisruumi paljude asjade üle mm, vaieldakse, subsiidiumi definitsioon, mida WTO kasutab, on leidnud ärakasutamist väljaspool Euroopa Liitu nagu sellise pääseteena ja võimaldab toota eksportkauba tootmise eritsoonides, kus ei järgita töönorme. ja see on täiesti vastuvõetamatu ja sellega peab tegelema WTO tasandil. nii et ma soovitan teile seda arvamuseelnõu ja huvitavam, mida teil on öelda selle kohta ning ma hea meelega teen teiega koostööd muudatusettepanekute üle ja loodetavasti siis jõuame ka lõpphääletuseni. kaks komisjoni liiget soovivad sõna võtta nimelt kaubanduse ja tööhõive peadirektoraadist komisjoni esindajad soovivad sõna. Eh, ma tänan. mina olen tööhõive eh, peadirektoraadist. Euroopa Komisjon jagab teie huvi, eh, et kaubanduspoliitika peab olema järjekindel ja kokku minema laiemate poliitikatega Euroopa Liidu väärtustega. kaubanduspoliitika ja kaubanduslepingud on tõesti see instrument, mis peab andma oma panuse selleks, et luua paremad töökohad Euroopa Liidus ja ka mujal maailmas. esimene ja teine ja kuus lõiked siin arvamuses räägivadki sellest. me tahame rääkida sellest, et Euroopa Liidu äriühingutel peab olema võimalus mm, kaubandussuhted arendada ja tähtis on ka muutustega toime tulla, mis nendes suhendes on. Euroopa Komisjon peab läbirääkimisi eh, tööjõustandardite klauslite üle vabakaubanduslepingutest ja see on, kuulub kaubanduse jätkusuutliku arengu peatüki alla. ja selles kontekstis komisjon kasutab laiapõhjalist lähenemisviisi oma vabakaubanduslepingutes seda nii kohaldusala poolest, ülesande poolest, mis ta võtab, kui ka meie kaubanduspartnerite kaasamise poolest ja selline lähenemisviis tugineb sellele, et peetakse kinni äh, korraliku töö põhimõttest ja inimõiguste järgimisest. kaks tuhat kuus Euroopa Komisjon võttis vastu dokumendi, mis kõike seda väljendab ja Euroopa Parlament toetas seda, võttis vastu maikuus kaks tuhat seitse resolutsiooni selle kohta. Äh, inimväärse töö agenda äh, tähendab seda, et et järgitakse õigusi tööl, sotsiaalset kaitset, sotsiaalset dialoogi ning samuti soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet. Äh, ja sinna alla kuuluvad peamiselt tööhõive standardid aga inimväärse töö agenda hõlmab veelgi laiemat äh, küsimuste ringkonda, mitte ainult miinimumõigusi, vaid ka sotsiaalne õiglus ja majanduse konkurentsivõimelisus on sellega hõlmatud ning vabakaubandus äh, sätted äh, peavad mõlemale osapoolele, Euroopa Liidule ja tema kaubanduspartneritele ühteviisi kasulikud olema nii et vabakaubanduslepingute jätkusuutliku arengu peatükid hõlmavad põhiliselt kolme elementi. kõigepealt tuleb kolm peamist tööstandardit ellu viia, need on kirjas ILO põhikonventsioonides. teiseks, inimväärse töö põhimõtted ja eesmärgid on välja toodud ja kolmandaks luuakse platvorm, mille alusel toimub konsultatsioonid ja dialoog ja koostöö kaubanduspartneritega. ja nende sätete aluseks on me mehhanismid, ka valitsuste ka koostöö, kodanikuühiskonna kaasamine ning samuti kohustuste eh, neutraalne mm, järelevalve ja hindamine, kuidas neid täidetakse eesmärgiks on positiivselt kaasata meie kaubandusstandardid sotsiaalseid eesmärke täitma ning tööjõunormidest kinni pidama. jätkusuutlik areng saab tugineda ainult sotsiaalsetele reformidele ja vastutustundele ja see on kooskõlas sellega, mis on kirjas inimväärse töö agendas. ja nüüd jätkusuutliku arengu ja kaubanduse peatükkide mm, täitmise üle järelevalve peab olema stimulaatoriks mis paneb neid nõudeid täitma ning äh, sotsiaalsed partnerid loomulikult edendavad väga tähtsa tasakogu protsessis ja muudavad selle äh, protsessi läbipaistvaks. Äh, komisjoni talitused on valmis oma märkused kirjalikud esitama selle arvamuse kohta ja nüüd kaubandus peadirektoraadis minu komisjon teeb omapoolsed märkused. Thank you very much, Luis Portero from the suur aitäh, mina olen kaubanduspeadirektoraadist. kuna aeg on piiratud, siis meie kavatseme esitada oma kommentaarid kirjalikult, aga igal juhul tahaksime me paari näitega välja tuua need küsimused, mida me peame veel detailsemalt uurima, me peame pidama meeles, et sotsiaalsete ja keskkonnaklauslite sissetoomine kaubanduskokkulepeteks on väga keerukas ja tehnilised ja õiguslikud äh, punktid, nii nagu need on ka arvamuse välja toodud, peavad olema väga täpselt läbi arutatud, näiteks me peame eristama vabatahtlikke reegleid ja juhtdokumente ja me Äh, meie arvates on oluline kaitsta äh, neid Euroopa institutsioone, kes vastutavad kaubanduspoliitikat, sinna hulka kuuluvad ka Euroopa Parlament, et nad saaksid ise teha oma hinnangud nendes äh, küsimustes. näiteks oleks komisjoni arvates kohatu rahvusvaheliste instrumentide poole pöörduda, näiteks OECD juhised Äh, või siis teistsugused äh, vabatahtlikud äh, käitumiskoodeksid, neid ei saa muuta siduvateks reegliteks, nii nagu lõige seitse välja pakub. Need vahendid ei ole mõeldud kohustuslikeks instrumentideks ja kaubanduskokkulepped puudutavad ka liikmesriik, ka riikide, mitte aga eraosapoolte käitumist meie vastutuseks on äh, edendada parimaid äh, ettevõtlustavasid, eriti mis puudutab äh, ettevõtete sotsiaalset vastutustundlikkust ja seetõttu me eelistame vabatahtlikke käitumiskoodekseid ja rahvusvahelisi instrumente. ja me peame meeles ka pidama, et jätkusuutlikkuse mõju-uuringud, millele on viidatud lõikele viis, on sellised uurimised, mida viivad läbi sõltumatud konsultandid, et anda informatsiooni otsuse tegijatele, aga on selge, et komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament peavad lõppkokkuvõttes ise hindama neid jätkusuutlikkuse aspekte eh, iga kaubanduskokkuleppe puhul. Eh, kas see on eh, täielikult vastavuses siis nende konsultantide arvamusega või mitte? teine küsimus, mida tahaksime rõhutada praeguses etapis, on lõikes neli. siin jagab komisjon arvamust, et GSP kaubanduskokkulepped peavad äh, olema vastuses paika pandud äh, äh, punktidega seetõttu me äh, väga äh, sõltume ILO äh, konventsioonidest ja ILO tavadest minu arvates, meie arvates ei ole vaja mingeid lisaelemente ja komisjonile on selge, et eh, kuna küsimus on alati väga keerukas, siis Euroopa Liidu poliitilistel institutsioonidel peab olema eh, viimane sõna andmas hinnangut eh, teatud juhtumite puhul. seetõttu selliseid mehhanisme täielikult rakendada ei saa. detailidesse laskumata tahame rõhutada, et arvamuse eelnõus on terve rida õiguslikke tehnilisi elemente, mis, mida on vaja arutada, siin on viiteid õigussätetele, artikkel kakskümmend neli, katis, WTO punktidele, mis on ka aluslepingud. ja siin on ka teisi küsimusi, mis riikide puhul tõusetuvad kaubandusläbirääkimiste puhul Äh, neid küsimusi tuleb väga täpselt veel uurida ja arutada. Äh, ma tean, et te tahtsite rohkem äh, punkte teada saada selle kohta täna, aga kindlasti me oleme valmis neid edastama, aga teeksime seda hea meelega kirjalikult, saates teile arutamiseks oma arvamuse. aitäh, aitäh! Äh, nii palju, kui mina, äh, asi minusse puutus, siis äh, toimub hääletamine kell viis, sellele on esitatud üks vastulause, aga minu arvates ei ole mingisugust mõtet hääletust edasi lükata. ja härra Howitt, kas te soovite veel kommenteerida komisjoni poolt, kas keegi soovib veel sõna? tundub, et üks inimene on siiski sõna soovinud veel ma päris täpselt ei näe, kellega on tegemist. kas te võiksite ennast tutvustada, sest et me ei näe nii kaugele. Joe Higins kuue fraktsioonist. tahan teha paar märkust äh, härra Howiti e-, ettepanekute kohta. minu arvates peaks olema Äh, fundamentaalne, et inimõigused ja sotsiaal- ja keskkonnastandardid on sellised asjad, mis kaubanduskokkulepetes kindlasti sees on Euroopa Liidu ja ükskõik millise muu riigi vahel. kahjuks aga see tõendusmaterjal, mis tuleb kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, ametiühingutelt, töötajatelt, väiketootjatelt, paljud äh, kolmandates riikides, kellega Euroopa Liit kaubandust läbi viib, on see, et täiesti vastupidine on aset leidmas ja et inimõigused, sotsiaalkeskkonnastandardid äh, on sellised asjad, mis, mida tihtipeale lihtsalt äh, külmalt rikutakse väga paljudel juhtudel. härra Hauiti ettepanekute punktis kolm on öeldud, et äh, ametiühingud keskkonna inimõiguste organisatsioonid, et neid pea, nendega peaks äh, konsulteerima äh, läbirääkimiste ja rakendamiste käigus, siis mina oleksin väga tugevalt selle poolt, aga kahjuks äh, näitavad faktid, et nende tarkust ei võta komisjon tihtipeale tõsiselt ja tihtipeale ei järgi seda. ja jälle ja jälle jõuab Euroopa Parlamendi ette tõestusmaterjali äh, töötajaid ja väiketootjaid esindavatelt organisatsioonidelt äh, paljudes vaestes riikides, et Euroopa-põhised äh, hargmaised ettevõtted näiteks mängivad väga valusat rolli. Ladina-Ameerikas on see tegevus äh, väga selgelt dokumenteeritud. Euroopa Liidu põhiste hargmaiste ettevõtete tegevus, keda Äh, tihtipeale isegi kahtlustatakse inimõiguste rikkumises kogukondade ja organisatsioonide vastu, kes äh, näiteks on vastu hakanud sellele, et nad äh, keskkonda rikuvad. punkt viis, siin mööda minnes härra Howitt viitab sellele Kolumbia olukorrale sellele, et valmistatakse ette kokkulepet selle koha pealt. mina tahaksin, et see punkt tuleks välja palju tugevamalt, et öeldakse, et ei peaks eh, olema kaubanduskokkulepet Kolumbiaga ajal, kui äh, asjad on nii, nagu nad praegu on, kus täiesti rutiinselt ametiühingu liikmeid tapetakse ja Kolumbia riik noh, on selles süüdi, samas äh, Äh, mitte kuidagi ei üritata pidurdada äh, nende töötajate ja ametiühingu liikmete mõrvamist, tagakiusamist, kes oma õiguste eest võitlevad. punkt kuus, kus härra Howitt täiesti õigesti viitab sellele, et kaubanduskokkuleppeid praegu läbi, nende kohta räägitakse läbi majanduslanguse tingimustes äh, ja Euroopa Liidu turuosa ja tööhõive tasandid kõikides sektorites langevad. ülemaailmne kapitalism äh, põhineb ju sellisel konkurentsil ja sellele, et odavat tööjõudu edendatakse, nüüd on meil selline häbiväärne olukord, kus erinevatest rahvustest töötajaid ässitatakse teineteise vastu suurte ettevõtete poolt ja meil on ka täiesti skandaalne näide, Dell Iirimaal äh, poolteist aastat tagasi äh, vallandas tuhat seitsesada töötajat ja siis Poola valitsuskomisjoni toetusel äh, sai anda viiskümmend miljonit eurot sellele ettevõttele, et nad saaksid oma tegevust alustada Poolas. milline järjepidevus ja eetiline moodus siis see on, kuidas komisjon nüüd tegutseb? minu viimane punkt on järgnev härra Howitt eh, siin nõuab, et eh, igasugused kaubandusleppe, kokkulepped, mis puudutavad eh, ajutist tööjõu liikumist, peaks olema riiklike tööjõustandardite ja kollekti-, kollektiivkokkulepetega vastavuses kolmandates riikides, ma väga tugevalt toetan seda, aga pean siiski küsima, kuidas on võimalik, et seda, kuidas on võimalik seda rakendada, kui Euroopa Kohus järjestikustes kohtuotsustes viimase kolma, kolme-nelja aasta jooksul äh, Levalli kokkulepe, Põhja-Saksimaa kokkulepe, Luksemburgi otsus äh, teeb täiesti vastupidist ja ütleb, et äh, alltöövõtjatel on täielik õigus sisserännanud tööjõudu ära kasutada, neid sisse tuua ja maksta neile vähem ja halvemates tingim-, sundida neid töötama halvemates tingimustes, kui äh, selles riigis tegelikult peaks, kus nad töötavad, see on siis nüüd Luksemburgi puhul. tahaksin, et härra Haunt äh, kommenteeriks seda asjaolu, et komisjon ja Euroopa Kohus oma nii-öelda tõlgendustes äh, Euroopa Liidu aluslepingutest tegutsevad niimoodi, et härra Hauti punkti üheksa absoluutselt ei rakendatagi. see on täiesti vastuvõetamatu, aitäh härra Fava, palun. Děkuju. Já budu reagovat na to, co bylo řečeno o Kolumbii. Ma tahan öelda eh, Kolumbia kohta järgmist. Möödunud nädalal olin ma delegatsiooni koosseisus, see oli sotsiaaldemokraatide delegatsioon, kes käis äh, Kolumbias äh, fakte kogumas, fact-finding mission. ja see, mida me äsja kuulsime, ei vasta tõele. kogu informatsioon, mis meil on Kolumbia kohta tugineb selle konfrontatsioonis seisukohtadele, kelle liikmetega meiegi kohtusime. me kohtusime valitsusliikmetega, presidendiga, asepresidentidega, valitsusväliste organisatsioonide ja ametiühingute esindajatega. ma ise olen ametiühingu aktivist. ja ma kunagi ei kahtle selles, mida teine ametiühingu tegelane mulle ütleb. see pilt, mis siin on maalitud Kolumbia kohta, ei vasta tegelikkusele. Kolumbias on tublisti edasi mindud demokratiseerimise teed. vastu on võetud seadus, mis võrdsustab ametiühingu aktivisti tapmise genotsiidiga mõned teevad ettepaneku, et mõned on eh, öelnud, et ametiühingu aktivistide tapmine Kolumbias on lausa rahvusspordiks muutunud, aga see ei vasta üldse tõele. tapmised, eh, neil ei ole mingit pistmist Kolumbias eh, inimeste töökohtadega ja tööga. ja ma arvan, et tasub ikkagi üle kontrollida enne faktid ja siis hakata süüdistama. kohtuvõimud on Kolumbias absoluutselt sõltumatud täitevvõimust, mis ei ole nii mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides. ma läksin Kolumbiasse ja mul olid suured kahtlused, aga ma tulin sealt tagasi kindlalt veendununa, et vabakaubanduslepingul Kolumbiaga ei ole probleeme ei ole probleeme selle allakirjutamisega. Kuti esindaja oli Kolumbiaga sõlmida vabakaubanduslepingu vastu põhjusel, et Kolumbia ei võida sellest midagi, aga see on tegemist, sellel seisukohal on, see on ideoloogiline seisukoht. ja on paradoksaalne, et keegi ei kritiseeri Venezuelat, samas Venetsua-, Venezuela on Chavez'e diktaatorluse küüsi langemas. keegi ei pilguta silmagi selle peale, et Chavez kaotas äh, ametiühingud või kuudutas nad, kuulutas nad äh, väljaspool seadust seisvaks niipea, kui ta tuli võimule. ma rääkisin John Manksiga ja rääkisin Kolumbia ametiühingute esindajatega. me ei peaks niimoodi tümitama Kolumbiat rohkem. Uh, nüüd järgmine sõnavõtja, kokkuvõtteks härra Howitt. ma tänan ja kallid kolleegid ka komisjonist. ma olen pisut pettunud kõik, et ei ole nii põhjalikke seisukohti veel valmis, kõigil oli ju ühepalju aega selleks Eh, kui me äh, oleks oma seisukohad kujundanud, siis oleks tublisti saanud edasi liikuda ja oleks olnud äh, palju põhjalikumad äh, seisukohad, aga võib-olla te ei taha, et parlament väga üksikasjalik oleks oma soovituses võib-olla hoopis. aga ma arvan, et kutsun teid üles mitte ainult kirjalikke kommentaare saatma mulle, vaid palun tulge minu juurde ja arutame silmast silma aegsasti neid asju, enne kui kell kukub muudatusettepanekute esitamiseks. härra Moras, kui ma õigesti aru sain, kaubanduse peadirektori, direktoraadist, ma olen mures selle pärast, kuidas teie loete minu seitsmendat lõiget raske on siin meie kontinendil tõesti ühest aru saama, kujundada, mida me siin teeme ja siis kolleeg peadirektoraadist loeb asja hoopis valesti, ta ütleb, et mina kutsuvat üles seitsmendas lõikes üle siduvaid standardeid järgima. siin on ju, ma ütlesin ju, tegemist on vabatahtlike äh, seisukohtadega. Teie ütlesite, et komisjon tahab hoopis julgustada äh, vabatahtlike standardist kinnipidamist aga seitsmendast ma kasutasin sõna eh, julgustavaid edendab. nii et ma olen väga pettunud selles, kuidas teie lugesite seda lõiget. Eh, tõesti, asjad on eh, vastuolulised ja ma olen üritanud tõesti siin konsensust kajastada tekstis. ma kuulsin siin mm, ka kriitikat ja siin küsiti mult mida ma asjast arvan. jah, meil on Euroopa Liidus see suur probleem nende töönormidega ja kollektiivlepingutega, aga me ei saa neid kehtestada väljaspool Euroopa Liitu. aga tähtis on meie kaubanduslepingutes üle korrata need asjad. nüüd Kolumbia. ma nüüd naeratan härra Falbrile, ma olen temaga koos selles Kolumbia delegatsioonis ja ma ei hakka vastama, eh, mida ta ütles. ja härra Higins ka rääkis sellest. ma olen jõudnud järeldusele, et see raport tõesti ei ole õige raamistik siin parlamendis selle väga tähtsa küsimusega tegelemiseks. ma võtsin selle teadmiseks, et et on olemas äh, ILO konventsioon äh, ja äh, dokument, mis räägib sellest, et ametiühingu aktiviste on mõrvatud sadu on mõrvatud ja ILO on ka leidnud, et mitmed õigusaktid Kolumbias ei ole kooskõlas ILO eh, töökonventsioonidega eh, ja ka süüdimõistvad otsused, mis puudutavad neid mõrvasid, ei ole olnud piisavalt ranged. nii et tegemist on problemaatikaga, mis on ülimalt oluline Äh, meie, ka meie jaoks, kes me tegeleme äh, kaubanduspoliitikaga ja see, kuidas me sotsiaalsete õigustega tegeleme ja ametiühingute õigustega tegeleme. Äh, aga võib-olla tõesti siin raportis ei peaks nende asjadega tegelema. ma ütlen Richardile, et ma lihtsalt viitasin teatud raskustele, mis meil on selle lepinguga, aga ma usun, et sellega te olete nõus. nii et ma tänan teid teie sõnavõttude eest uh,. ma tänan. nii et hääletamine nüüd arutamine ja hääletamine globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise üle. kolm Leedu juhtumit on päevakorras, aga ainult üks on kirjeldamist leidnud selles kirjas, mis nimelt ta puudutab ehitustöid, see kiri. nimelt töörühmas on kokkuleppele jõutud, et suur osa sellest kirjast, välja arvatud lõige viis, on tähtis. nii et ülejäänud kirja osas ollakse juba kokkuleppel, et me hääletame muudatusettepaneku üle kõigepealt, see on viienda lõike muudatusettepanek ja siis äh, hääletame kogu kirja üle. ma arvan, et eh, nii koordinaatorid kokku leppisid, et just nii me talitame. igatahes tundub see mõttekas ma kohe tulen selle juurde. nimelt eh, viies lõige on ainus lõige, millest, nagu mina aru sain, tekitab eh, kõhklusi. kui ma valesti asjast aru sain, siis öelge mulle, kas on veel mõni lõige, mis teil kõhklusi tekitab, siis andke teada kohe Köszönöm, elnök asszony. Nem vagyok könnyű helyzetben, mert persze mindenki örül annak, hogyha hamarabb elmehetünk. Mikrofon ei olnud kõnelejal sees. Sellepärast ei kuulnud. Niisiis ma ei ole praegu lihtsas olukorras, sest ma saan aru, et kõik tahavad kiiresti ära minna. aga asi on põhimõttelise tähtsusega. kui me oleme mingisuguse hääletamise kellaaja kokku pannud, siis me ei tohiks seda muuta, ma saan aru, et inimestel on ju teisi kohustusi mujal peavad olema ja nad on plaaninud tagasi tulla õigeks hääletamise ajaks siia. nii et ma tahan öelda, et pange kirja palun minu vastuväited sellise hääletamise aja muutmise osas. tuleb kinni pidada ikkagi algselt kokku lepitud ajast, sest vastasel korral me ei saa usaldada oma demokraatlikke protsesse siin. proua Kressle näiteks on ühes teisel üritusel praegu väljaspool parlamenti ja tema tuleb ka on plaaninud tulla siia tagasi hääletamise ajaks, aga meie ei ole enam siis siin. nii et palun pange kirja, et mina olen sellise korra vastu. Uh, jah, äh, tavaliselt kui midagi on mingil täpsel kellaajal päevakorras, on hea, kui päevakorrast kinni peetakse, aga ma konsulteerisin teiste koordinaatoritega, suurem osa mm, tahtis, et hääletamine toodaks ettepoole, me võtame teadmiseks teie vastuväiteid ma kuulutasin selle välja poolteist tundi tagasi, et me toome selle hääletamise ettepoole ja tol ajal keegi ei olnud selle vastu. nii et ma andsin piisavalt võimalust kõigile inimesed kokku saada. kui ollakse teistes komisjonides, siis loomulikult eh, peavad nad seal olema ja kuulma kogu informatsiooni. nii et me ei toonud väga palju ettepoole seda hääletamist, nii et ma arvan siiski, et asume nüüd hääletama. kui koordinaatoritel vastu midagi sellele ei ole, kas on veel märkusi? jah, ma palun, pange kirja protokolli, et mina olen vastu, mina olen koordinaator ja keegi minuga ei konsulteerinud selles, et ettepoole tuua hääletamine. ma saan sekretariaadilt Äh, aru niimoodi, et ei, et asi ei ole nii, koordinaatorid tõesti, nendega konsulteeriti, nad olid kohal ja kõik said teada, et hääletamine toimub varem. ma kuulsin seda sekretäriaadilt, kõik teadsid. nüüd te ütlete mulle, et teie ei teadnud, et hääletamine varem toimub. ma kuulutasin selle välja mitu korda siit laua tagant ja ma saan aru, et enamik teadis, et hääletamine toimub varem ja kõigil organisaatoritel oli võimalus oma liikmetele asjast teada anda ja nad kohale kutsuda. ja komisjonis üldiselt ollakse kohal algusest peale. nüüd ma näen, et sõna on soovinud härra Tšavnok. mikrofon ei ole kõnelejal sees ma tänan. proua koosoleku juhataja. mul ei ole midagi selle vastu, et praegu hääletada, aga ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et ka mina olen koordinaator, minuga ei konsulteerinud keegi, keegi ei võtnud minuga ühendust. nii et et ma tahan toetada härra Ööri vastuväiteid. ma põhimõtteliselt leian, et me peame päevakorra kellaaegades kinni pidama või üldse mitte neid kellaaegu sinna kirja panema. kui te tahate, inimesed oleks kogu aeg kohal algusest peale, siis ärge pange kellaaegu päevakorda. sekretariaat ütleb mulle, et et eh, miks teiega ei konsulteeritud, teie ei olnud kohal. ma eeldan siiski, et teie organisaator teiega ühendust võttis ja kui teil on pro-, kui teil oli probleem sellega, siis poolteist tundi oli teie käsutuses, et informeerida sekretäriaati ja see puudutab kõiki. ma kuulutasin selle välja ja kui te ise kohal ei olnud, siis teie organisaatorid pidanuks koordinaatoritele teatama. võib-olla tasuks selle organisaatoritega hoopis läbi arutada, aga igatahes väga aegsasti ma andsin teada. härra Ööri, palun. jah. nii juhtub, kui kõik ei ole aegsasti planeeritud. minu asendusliige oli siin, mina tulin paar minutit hiljem, aga minu asendusliikmega ka ei konsulteeritud. ma arvan, et Äh, kord peaks muutuma. ma mõistan, et jah, olukord on praegu selline, nagu ta on, aga kui on ikkagi aeg kokku lepitud, siis peab mõistma, et sellest tuleb kinni pidada. nii, kas mõni fraktsioon soovib veel sõna, siis palun andke mulle märku. aga ma eeldan, et kui koordinaator sõna võttis, ta rääkis juba oma fraktsiooni nimel. kas on veel äh, mõni fraktsioon, kelle koordinaator ei ole sõna võtnud? kui soovite sõna, siis palun, kui ei, siis hakkame hääletama. ma kardan, et teie koordinaator juba sai sõna. nii et sõna saavad praegu koordinaatorid. ei, siis läheme hääletama. Äh, kõigepealt äh, kiri kas kellelgi on kommenteerida midagi selle kirja osas? töörühm juba oma seisukoha öelnud, ainus lõige, mis on vaidlust tekitav, on viies lõige ja mida mina kavandan. kõigepealt me võtame viienda lõike muudatusettepanekuna ja pärast seda hääletame kogu kirja üle. härra Moran, kas te soovite sõna? proua Moran. jah, aitäh. tõepoolest, ma kuulun äh, töörühma, kus ma osalen täiesti regulaarselt ja ma pean ütlema, et lõige viis jõudis meieni hiljem, jõudis pärast töökohtumist meieni. nii et ma tahaksin teada, miks me selle siia lisame, me olime jõudnud kokkuleppele üldise sõnastuse osas kirja puhul, nüüd aga ma näen, et sunnitakse meile peale viiendat lõiget ja ma tahaksin teada, miks. tegemist on protsentide muutmisega kaasrahastamise osas FEM meetmete raames. seda küsimust aga ei arutatud üldse meie töökohtumisel. kas keegi soovib selle kohta veel sõna? proua Harkin, palun. ma teen väga lühidalt, ma olen eelkõnelejaga täiesti nõus, meil ei olnud võimalust analüüsida seda ja kujundada põhjendatult oma arvamus. ka mina sain selle alles praegu viimasest dokumendi kuhjas ja mul ka on probleeme sellega, et midagi täiesti uut pakutakse välja ja kohe läheb hääletamiseks. see on probleemne. Mrs Cornelison yeah, me too, and then... jah, ka äh, mina pean ütlema, et minu äh, dokumentide pakis ei olnud seda kirja, ma laenasin selle nüüd naabrilt, aga võib-olla tõesti oleks kasu sellest, kui eesistuja, vabandust, koosoleku juhataja selle ette loeks, selle kirja. mina pole asja küsinud härra Tserkas, mida teie arvate asjast? Uh, vabandust, see oli minu viga, see oli kõige all. mul on sama probleem, mul ei ole ka kirja Äh, mulle öeldakse, probleem on selles, et meil ei ole aega, sest eelarvekomisjoni hääletus hakkab toimuma. kui me tahame oma sõna selle kirja kohta välja öelda, siis tuleb meil hääletada seda täna. ma loen ette selle uue lõike, kui see aitab. ma saan aru, et töörühm on mitu korda koos käinud ja ainus vaidlusalune lõige oli viies lõige. nii et kui see aitab, siis ma loen ette viienda lõike ja ka selle uue sõnastuse, mis välja pakutakse. pärast seda, kui ma olen selle ette lugenud, kui te siis tahate kommenteerida seda veel kord ja seda arutada, siis olgu, aga kui me seda nüüd ei aruta, siis meil ei ole võimalust selle hääletamise juurde tagasi tulla teinekord. me peame täna hääletama nii, ma loen ette, siis arutame, kui vaja. lõige on selline. Changes regrets that the council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 kas te tahate, et ma loeksin selle teile veel kord ette või tahate juba kommenteerida, palun? jah, aitäh. kui me jätkame nüüd sellega, mida me teeme, siis tegelikult me täielikult tühistame selle töörühma töö mõtte, me ometigi tegime seal kõvasti tööd ja ma olen täiesti nõus äh, eelpool kõnelega. meid oli vähe selles töörühmas ning me esindasime seal oma fraktsioone ja me tõepoolest tegime väga tõsist tööd selle kirja ümber. nüüd aga tehakse viimasel hetkel muudatuse ettepanek ja sellel ei ole nagu mingit konkreetset seost selle kirjaga, nii et ma leian, et meid lihtsalt pannakse fakti ette ja see on täiesti vastuolus sellega, mida me tavaliselt oma töörühmas teeme. ma leian, et tegemist on täieliku meiepoolse töö ignoreerimisega ning täieliku austuse puudumisega selle vastu, mida me üritame neis küsimustes teha. Sorry. Riaumen Reuters. Igen, most működik, jó ehhez szeretnék kapcsolódni, amit Elizabeth. ma tahaksin lisada sellele, mida Elizabeth ütles. asi ei ole selles, et üks lõik ilmub viimasel hetkel teksti, mis oli juba valmis see on juba iseenesest suur probleem, aga on kokkulepe parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel olemas ja nüüd me küsime midagi, mis ei ole kooskõlas sellega, mis varem on olnud. Uh, uh, äh, pärast kolmandat ei ole, kolmapäeva ei ole keegi vastuväidet esitatud, ütleb mulle sekretäriaat. Äh, nii et kui keegi on mures nüüd selle uue lõike pärast, nimelt komisjon saatis vastuse ja komisjoni vastusest lähtuvalt muudeti seda lõiget ma teen ettepaneku, kui teile ei meeldi see, aga kui te tahate, et kiri läbi läheks, hääletame eh, viienda muudatusettepaneku üle, viienda lõike üle ja kui see ei lähe läbi, siis jätame alles esialgse lõike ja hääletame kogu kirja poolt eh, kui ollakse mures, et seda lõiget ei ole laiali levitanud, sekretäriaat ütleb, et nad küll on seda teinud. ma mõistan muidugi, et see on probleemne, et et pärast seda, kui töörühm on suure töö ära teinud, siis midagi uut jälle ilmub. ma mõistan, miks te selle pärast mures olete. see on arusaadav, aga raskus on praegu selles, et meil on vaja mingi kiri nüüd äh, läbi suruda ja ma olen nõus hääletama kogu esialgse kirja üle. ja kui tahetakse selle eraldi lõike viis üle hääletada, siis palun väga, aga meil on vaja midagi praegu läbi saada, läbi hääletada kõigepealt eh, koordinaatorid otsustavad, teie olete need, kes peavad selle otsuse langetama, kas te arvate, minu eh, mõte, et aluta- aru,, hääletame uue viienda lõike üle kõigepealt ja siis kirja üle. härra Tserkas, härra Ööri ja Mariann Harkin, palun öelge, mida te asjast arvate. jah, ma olen täiesti nõus teiega, kuid eh, lugupeetud esinaine. ma tahaksin ikkagi teada, kas see uus tekst saadeti meile eh, kirjalikult või mitte ja kas meile jäeti piisavalt aega, et eh, sellega tutvuda, see peab olema selge, aga põhimõtteliselt ma olen jah teiega nõus ja me võime hääletada. me, ja me hääletame teksti poolt. sekretäriaat kinnitas, et eh, tekst saadeti kolmapäeval. ja see saadeti välja, nii ütleb sekretäriaat, härra Ööri. ma tahan lisada, et see arutelu on pisut naeruväärne. möödunud nädal oli kohtumine valijatega, see nädal ja äh, mm, igatahes saadikud olid kodumail, tegelesid oma, ka oma parlamendiväliste asjadega ja siis äh, saadetakse selline kiri, see tähendab seda, et nad lihtsalt ei saanud sellega põhjalikult, korralikult tutvuda. Äh, proua Omen Reuten, palun. Äh, jah, proua eesistuja sada seitsekümmend kaks artikkel. ma ei ole küll siin komisjonis äh, täisliige ja, kuid ma osalen siiski tihti ja ma pean ütlema, et selline korralagedus on täiesti uskumatu ma tahtsin olla kohal kolmveerand kuus hääletuse ajal. kui aga selgub, et äh, meil ei ole mingisugust äh, dokumenti lihtsalt äh, kaustas olemas, siis me ei saa ju selle üle hääletada, ma tahaksin siin viidata artiklis sada seitsekümmend kaks väiksele B-le ja see olukord ja siis see artikkel puudutab praegust olukorda. To... me ei saa seda kirja edasi lükata, me peame hääletama selle üle täna, sest kui me täna ei hääleta, siis meie komisjoni arvamust selle kirja kohta ei sünni. nii et meil on nüüd selline võimalus ma teen ettepaneku, et koordinaatorid otsustavad, kas me hääletame eh, viienda lõike üle muudatusettepanekuga ja siis ülejäänud kirja üle. härra Tserk, kes ütles, et tema arvab, et see on õige. härra Ööri, ma ei tea, kas teie arvates see oli õige viis, et hääletame kõigepealt lõike üle ja siis ülejäänud kirja üle? Eh, proua Moran arvab, et see on õige tee, proua Harkin, mida teie arvate? ma olen nõus teie ettepanekuga Mr. Čapronov. Já se domnívám. Härra Čapronov. Pouze o dopisu, tak jak vzešel zpráv. Eh, ma arvan, et me peaksime hääletama ainult kirja üle ja sellisel kujul, nagu ta töörühmas oli. härra Ööri, mida teie arvate? Eh, mina arvan, et keegi ei taha abi andmist edasi lükata, abi on ju vaja ja ma olen nõus, et me hääletame ilma viienda lõiketa. see pandi hiljem sinna, nüüd tuleb see sealt välja visata. hääletagem kirja üle tervikuna. Um... ma näen, et väga palju inimesi on mures viienda lõike pärast, kui me tahame nüüd tõesti asja läbi saada härra Tserkas noogutab, et me siis hääletame tõesti kirja üle ja me ei hääleta täiendava viienda lõike üle. aga mulle öeldi, et see tõesti saadeti teile välja, ta on teie dokumentide paketis ka olemas, see anti sekretäriaadi poolt teile koosoleku alguses, aga kui on teie otsus selline, siis hääletame tõesti kirja üle, nii nagu töörühm seda otsustas, aga tuleviku huvides sekretär ütleb, kui midagi saadeti välja, siis tuleb seda ka uskuda, et nad selle välja saatsid, et kas ta on teie laual või mitte, see on juba teine küsimus. kolmapäeval saadeti see tekst välja ja palun tulevikus hoidke silma peal oma meilisõnumitele, et jälle tulevikus ei sünniks olukorda, kui väidetakse, et ei ole nähtud ega kuuldudki, aga tegelikult oli kõik olemas. nii, kes on poolt? kirja poolt kas keegi on vastu? erapooletud? kolmkümmend üheksa poolt, üks vastu ja erapooletuid ei olnud, ma tänan. Läheme edasi, järgmine punkt. see on eelarve täitmisele heakskiidu andmine, me väga lühidalt arutame läbi kõik eelarvega seonduva ja ma annan proua Kresslele sõna. ta ei ole kohal, härra Ööri, palun, kas teie soovite sõna võtta, aitäh. ma ei arva, et siin midagi vaidlust tekitavat oleks. Én nem gondoltam azt, hogy nekem most, ö, ö, ö, hogy kommentálni kell egy szavazás előtt, én csak... Ma ei arvanud, et ma pean siin kommentaare tegema enne hääletamist, aga see on täpselt see põhjus, miks ma mainisin Äh, ja miks ma oma vastuseisu teatavaks tegin, ma teadsin, et proua Kressle kohal olla ei saa, sest et tema kavatses siia kohale tulla sellel konkreetsel kellaajal. nii et me peame hääletama niimoodi, et teda kohal ei ole. ta üritas koordineerida oma liikumisi kolleegidega, nii et äh, saan teha ainult ettepaneku, et hääletame selle põhjal, mille, mida me arutasime temaga kaks tundi tagasi, olukord võib muidugi olla muutunud sellest ajast. aitäh! ma tahaksin lihtsalt ütelda fraktsiooni nimel, et meie soovime muidugi tasakaalu tagada Äh, ametite ja fondide reguleerimismeetmeid, vältida pettust äh, ja kindlasti proua Kressle soovis sama, kuid äh, samas peavad ka kõik menetlused väga tõhusad olema. me arvame, et selle arvamuse eesmärgiks ei tohi olla ühe või teise riigi peale näpuga näidata või ühte või teist olukorda ametites välja tuua eraldi. ja seetõttu oleme me teinud ka teatud hulga muudatuse ettepanekuid, et natukene nüansseerida arvamust ma tahaksin muidugi äh, koha peal äh, tehtud töö eest tänada ja tahaksin tänada samuti ka arvelduskoda oma arvamuse eest. ma olen kohtunud äh, proua Kreslega ka pärast muudatusettepanekute esitamist ning pärast neid kontakte siis osade muudatusettepanekute puhul kompromissis me toetame neid, kuid mitte kõiki me ei toeta neid, mis ei lisa mitte midagi uut, võttes arvesse nüüd Kontrollikoja raportit ja samuti ma tahaksin, et kolmas muudatusettepanek võetaks tagasi. nii palju minu poolt. kas keegi soovib veel sõna? ma äh, selle, saan aru, et äh, selles osas, mida te tahtsite tagasi võtta, proua Figueiredo on ammut-, samuti sellele alla kirjutanud ja teda siin ei ole. me peaks, peame temalt ka luba küsima, et see tagasi võtta. jätkame siis hääletusega, kui rohkem kommentaare ei ole. esimene puudutab äh, osa kolm, kolmandat jagu komisjon ja täidesaatvad agentuurid, lõige ük-, kolm muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on avatud kui teil oma hääletuskaarti ei ole, siis palun andke sellest märku ja me loeme teie hääle. hääletus on nüüd lõppenud. kuusteist poolt, kakskümmend neli vastu. aitäh. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu. see on vastu võetud muudatusettepanek kolm, poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. viisteist poolt, kakskümmend kuus vastu. muudatusettepanek neli, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. hääletus on nüüd lõppenud. kas te saate anda märku, kuidas te hääletate, kui teil ei ole hääletuskaarti kaasas? aitäh. kuus, kolmkümmend kuus poolt, üks erapooletu, vastu polnud keegi ja õnnitlen proua Kreslet. järgmine hääletus puudutab äh, töötingimuste, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarvet aasta, finantsaasta kaks tuhat kaheksa muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt hääletus on avatud, muudatusettepanek kolm. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, üheksateist vastu, nii et see on tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, viisteist vastu erapooletuid ei ole. viis, kuus, seitse äh, jäävad ära, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud. muudatusettepanek, nüüd kompromiss kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud üheksa ja kümme jäävad ära, üksteist, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu, see on tagasi lükatud muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vabandust, äh, seda me ei hääleta, see on lihtsalt keeleline muudatusettepanek. Äh, nüüd lõpphääletus arvamuse eelnõu kohta elektrooniliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kolmteist vastu palju õnne jällegi. jätkame järgmise hääletamisega, mis puudutab kahe tuhande kaheksa aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus. protseduuriline küsimus Prosinine, kus on muudatusettepanekud, oleme hääletanud äh, mingite asjade kohta just, aga mina neid muudatusettepanekuid oma kaustas ei leidnud. kus nad siis on, kui nad kaustas ei ole? mulle öeldi, et muudatusettepanekud olid kaustas koos hääletusnimekirjaga. aga minul neid oma kaustas ei ole. aga nad kausta ju pandi. kas me saame nüüd jätkata, palun, hääletusega? muudatusettepanek üks, kes on poolt? proua eesistuja mul on protseduuriline küsimus. ma tahaksin teie tähelepanu üheks hetkeks, et saaksin protseduurilise küsimuse esitada. jah, aga ma vastust ei saanud. see pandi teie kausta, aga seda ei ole minu kaustas. ilmselgelt olete te siis see üks ja ainus inimene, kes seda ei saanud. ei, mitte ainult mina, siin selles lauas erinevad keeled, kellelgi ei ole seda kaustas. nüüd teile see tuuakse ma arvan, see oli sellepärast, et te tulite veidi hiljem, need äh, toodi teile enne, kui te saabusite ja te tulite ju ainult pool tundi tagasi. hääletusmuudatusettepaneku üks koht on nüüd, kui proua Omen Reutelinil on koopia muudatusettepanekutest. kasulikum oleks muidugi, kui te tuleksite veidi varem, et te need ka kätte saaksite. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend neli vastu. see on vastu võetud. vabandust, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks. kes on poolt? vastu. see on tagasi lükatud. kompromiss üks kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut kaks. hääletus on avatud. vabandust, mul oli valeinfo. väga hea, et kontrollisime, kakskümmend kaks poolt, kakskümmend vastu. kompromiss üks, kes on poolt, vastu vastu võetud. neli jääb ära, ka kolm jääb ära, nii et hääletame arvamusettepanekut tervikuna, elektrooniliselt hääletus on avatud. hääled ja, hääled. hääletus on lõppenud. nelikümmend poolt, üks vastu, üks erapooletu. jällegi õnnitlused järgmiseks äh, kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmise heakskiidu andmine, Euroopa koolitusfond, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, kompromissi üks, hääletus on avatud. kakskümmend viis poolt, seitseteist vastu, see on vastu võetud. niisiis üks, kaks ja kolm jäävad ära, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus jääb ära ja viis jääb ära. hääletame arvamusettepanekut elektrooniliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kolmteist vastu, üks erapooletu, see on vastu võetud. palju õnne jällegi. ja viimane hääletus puudutab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri esimene muudatusettepanek, see on, siin on äh, osade kaupa. Äh, notes the court's findings kuni äh, financial management in the future, kes on esimese poole poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kes on teise poole poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend vastu. see on vastu võetud. jätkame muudatusettepanekuga kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. hääletame arvamust elektrooniliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, üks vastu, üks erapooletu. palju õnne äh, Kresslale kogu selle, tema töö eest ja palju õnne teile kõigile! Uh, järgmise koosoleku kuupäev